Colleagues, if I could start the meeting. kallid kolleegid, kas me võiksime alustada koosolekuga? You have before you the uh, draft Teile on laiali jagatud päevakorra projekt, millesse on tehtud viimasel hetkel muudatusi. seda sellepärast, et proua Ayala Sender jäi kõigepealt Guatemalasse sealse vulkaanipurske tõttu ja peale seda toimus veel ka troopiline torm El Salvadoris, nii et ta on teel siia, aga mitte veel kohale jõudnud. nii et minu raport statistika kohta, mis on päevakorra lõpus, tuuakse ette esimeseks päevakorrapunktiks. ütlen seda teile lihtsalt lootes, et te kinnitate päevakorra siis selle muudatusega. hästi. järgmine päevakorrapunkt on koosoleku protokolli kinnitamine. kas te olete valmis neid kinnitama, eelmise koosoleku protokoll? jah, suur tänu teile ja kolmas päevakorrapunkt on juhataja teadaanded, nimelt nõukogu uus seisukoht esimesel lugemisel täiskogul kaheksateistkümnendal mail Strasbourgis nõukogu esimese lugemise seisukoht raamdirektiivi kohta intelligentsete maanteetranspordisüsteemide kasutamise kohta ja teiste transpordiviiside kohta suunati siis meie koos komisjoni. vastavalt menetlusele pärast seda täiskogul tehtud avaldust esimees peab teid sellest äh, nõukogu seisukohast informeerima. nii et ehk siis nüüd ametlikult äh, tegin seda just praegu. võib-olla mäletate, et esimese lugemine toimus eelmisel ametiperioodil ja raportöörile anti mandaat pidada läbirääkimisi Hispaania ja Rootsi eesistumise ajal jõuti kokkuleppele ja selle kinnitas Koreper üheksateistkümnendal detsembril kahe tuhande üheksandal aastal ja kümnendal märtsil kahe tuhande kümnendal aastal ja kuueteistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksa sain vastava kirja ja siis ka üheteistkümnendal märtsil kahe tuhande kümnendal aastal, nii et annan selle informatsiooni komisjoni liikmetele edasi selle kohta, mis on selles vallas ära tehtud. kas on küsimusi? kui ei, siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on statistiliste andmete kohta transpordivahenditel. kallid kolleegid, selle ettepaneku tagamõtteks on muuta kaks tuhat üheksa murd nelikümmend kaks direktiivi selleks, et andmete kogumist muuta kohutuslikuks ka meretranspordi statistika jaoks. ja neid andmeid praegu kogutakse vabatahtlikult, seda teevad kaheksateist liikmesriiki. peame mõtlema sellele, et viiel liikmesriigil ei ole rannikut ja sellepärast ei ole neil ka andmeid, mida koguda. kuid ja andmete kogumine ei too endaga kaasi, kaasa lisakohustusi, sellepärast et liikmesriigid saavad seda teha, kasutades juba praegu olemasolevaid võimalusi. selle kohustuse sisseviimine meretranspordis ja kõikide transpordiviiside puhul toimuks ühistel põhimõtetel selleks, et saavutada praktiliselt ka võrreldatavus erinevate transpordiviiside vahel. ja et meil oleks homogeenne statistika kõikide transpordiviiside kohta. see oleks kasulik selleks, et toetada ja jälgida koostoimimise põhimõtteid. ma toetan komisjoni ettepanekut ja ma ei tee muudatusettepanekuid. muudetud direktiivis on ette nähtud ka regulatiivseid meetmeid koos kontrollivõimalusega ja raportöörina tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et uued reeglid pannakse paika delegeeritud aktidega, mis on paika pandud Lissaboni lepingus. mõeldes sellele ja arvestades sellega, et komisjonil ei ole kavas teha ettepanekut äh, delegeeritud aktide vastuvõtmiseks horisontaalselt tasandil. ja mõeldes nüüd sellele, olen läbi rääkinud variraportööridega härra Kuun. annan teile ka kohe sõna. suur tänu, härra esimees. olen variraportöör ja vastutan statistiliste andmete kogumise kohta reisijate ja kaupade veos, meretranspordis ja kõigepealt tahaksin välja tuua selle, et esimest korda on meil võimalus vastavate muudatusettepanekutega vastu võtta delegeeritud aktid ja nendega konkreetselt paika panna seda, mida te, härra Simson, just ütlesite. meie Rahvapartei fraktsioonis oleme teiega, härra Simson, ühel nõus ja täname selle tähtsa töö eest, mis te ära olete teinud suur tänu, härra Kuhn ja nüüd proua Maisner, vabandust, ma ei näinud teid, proua Maisner, palun. jah, suur tänu, härra esimees. asendan siin härra Trimusat, kellel ei olnud võimalik siia tulla, tema on variraportöör. kuid olen nõus sellega, mida te just äsja ütlesite, härra Simson vabandust, mulle toodi siin kohvi praegu. Ähm, oleme nõus nii komisjoni ettepanekuga kui ka teie arvamusega ja teie mõtetega, kõik on väga hästi ja täname tehtud töö eest. suur tänu, proua Lichtenberger ja Rohelised. jah, mul on veel üks lisaküsimus, mis puudutab kohustusi kohustusi nendele riikidele, kus ei ole rannikut. minu arvates tuleks nüüd mõelda seda, kust neid, seda statistikat kogutakse, kas see on statistika, mis tuleb majandusringkondadest ehk et iga ettevõte, mis saab kaupu merelt peab seda siis kellelegi edastama, andmed selle kohta või on need andmed, mida kogusetakse sadamates ja kas me teame, millistes kogustes seda kaupa transporditakse? sest ikka ja jälle on näha, rikkumismenetluste alustamist, mis on täiesti mõttetu, näiteks Austria vastu öeldakse, et eh, me ei eh, täida direktiivi, mis näeb ette kahepõhjalised eh, naftatankrid, aga meil pole ühtegi sel-, naftatankrit. nii et seepärast tahaksin teada, kus te neid andmeid kogutakse, kas riikides või sadamates? sest teine võimalus oleks võib-olla mõistlikum, sest äh, niimoodi oleks meil võimalik välja jätta liikmesriigid, mis ei asu mere ääres. nii saaksime me ka demokraatiat vähendada, see oleks lihtsalt küsimus, sest ma ei ole sellest asjast täpselt aru saanud. suur tänu, proua Lichtenberger. jah, nagu ma enne juba rääkisin siin viiest liikmesriigist, äh, meil ei ole merepiiri ja nii palju, kui mina seda asja uurisin, väga palju on tollilt saadud informatsiooni ja ma olen täiesti veendunud, et komisjon annab äh, täpsemat informatsiooni. rohkem liikmeid sõna ei soovi, nii et kas meil komisjonist on siin keegi kohal, et seda kommenteerida? ei? kedagi ei ole komisjonis siin, et teile vastata, nii et äh, kõige parema vastuse saan anda mina kahjuks, Eive ma tean, et seda kogutakse tolliteenistuste kaudu ja statistikaametite kaudu. aga ma arvan, et me võiksime komisjonilt küsida vastust. kas ma võiksin teha ettepaneku, et me saaksime kirjaliku vastuse, sest see aitaks meid äh, ka bürokraatiaalases arutelus? jah, küsime komisjonilt vastuse. okei okay., vau wow.. hästi oleme nüüd selle punkti kiiresti läbi võtnud ja läheme bussireisijate õiguste juurde. ja vaatame läbi muudatusettepanekud raportile. minu kolmandal juunil tuleb teha minu raportile muudatusettepaneku kakskümmend kolm juuni hääletame ja septembris arvatavasti täiskogul. jah, palume seda. Sorry, Mr Kantsjan, your report is suur tänu, härra Kantsjan, teie raport on järgmine bussireisijate õigused ja vaatame läbi muudatusettepanekud, teil on sõna. Grazie, president. Eh, vorrei innanzitutto ringraziare i relatori Ombra suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada variraportööre. proua Meissner ja proua Lichtenberger näiteks, kes minuga väga tihedalt koostööd tegid. samuti aitasid nad mind läbirääkimistel. samuti tuleks tänada komisjoni sekretäriaati professionaalsete teadmiste eest. nüüd raporti enda puhul tuleks äh, silmas pidada nõukogu esimese lugemise kokkulepet, mis on endiselt meie jaoks vastuvõetamatu, sest seal on liigsed, sisse kirjutatud liigsed piirangud. ning öö, äh, sisse on kirjutatud ka liigselt öö, äh, erandeid samuti ei võeta arvesse puuetega inimesi. nõukogu positsioon on nii lahja, et kui see nüüd lõpuks vastu võetaks, siis praegust olukorda see absoluutselt ei muudaks ja, ja aitaks kaasa reisijate õiguste kaitsele. mina sooviksin teisele lugemisele minna esimese lugemise parlamendi positsiooniga, mis võeti vastu suure häälteenamusega täiskogul ja soovituse seletuskirjas on peamised punktid ka kirjas. vaidlusalused küsimused peamiselt on siis äh, ajakava, rakendusala, kohustused ja liikumispuuetega inimeste õigused. me peame tagama piisava Äh, kai-, äh, reisijate õiguste kaitse, aga end-, äh, võimaldama ka, et teenusepakkujad, eriti VKE-d, saaksid ka kasumit teenida. ning minu ettepanek on saavutanud selle tasakaalu. parlamendi positsioon on välja töötatud väga tiheda koostöö tulemusena variraportööridega viimasel kohtumisel leppisime kokku ka ühise seisukoha osas peamiste eesmärkide puhul. meil on nüüd triloog Hispaaniaga kui eesistujariigiga ning me üritame siis nendele küsimustele leida ka realistlikud lahendused. tänu Euroopa Komisjoni äh, konstruktiivsele tegevusele ja variraportööride tööle oleme me tulnud välja kompromissettepanekutega nõukogule, kõigepealt rakendusala ja ajakava. Hispaania eesistujana minu arvates mõistis, et me peaksime paika panema läbirääkimistel ka piisava paindliku ajakava, aga viimased märgid nõukogu poolt ei ole julgust andvad. selle asemel, et parlamendile vastu tulla, on nad pigem astunud pool sammu tagasi niisiis, meie üritame algatada uut triloogi, et läbirääkimiste tulemused oleksid ka positiivsemad. võttes aga kõike öeldut arvesse, on minu arvates, oleks meie komisjoni mõistlik välja saata ka läbirääkimisi toetav tugev signaal, see raport tuleks vastu võtta selge häälteenamusega, et minul ja variraportööridel oleks ka selge mandaat läbirääkimisteks. suur tänu teile kõigile, Te olete kõik tegutsenud väga konstruktiivselt, mitmed kolleegid on teinud väga häid ettepanekuid, millest mõned ka selgitavad paremini minu seisukohti. mõnede muudatustega ma ei saa nõustuda kahjuks, sest ma üritan pigem jääda parlamendi seisu, äh, selge seisukoha juurde mida ma väljendan ka suulises muudatusettepanekus number üksteist. minu arvates, äh, kui seda minu positsiooni hakata muutma, siis see seab äh, bussijuhid ohtu pigem. loodetavasti homsel hääletusel siin komisjonis saad-, saame me selle tugeva signaali välja saata. suur tänu, härra Kantsian, sotsiaaldemokraatide nimel proua Sertiani. Grazie, president. Vorrei innanzitutto ringraziare suur tänu, härra esimees. kõigepealt suur tänu härra Kantsianile suurepärase ja tõhusa töö eest. ma rõhutaksin siin peamisi punkte mis on meie kol-, minu kolleegide jaoks olulised, mis puudutavad bussijuhte ja reisijaid rakendusala kõigepealt. eelmisel, esimesel lugemisel parlamendis nõustusime me, et äh, vahemaad äh, tuleks äh, rakendusalast välja jätta ja liikmesriigid seda sooviksid. aga see vahemaade küsimus on tegelikult teistes õigusaktides juba kaetud. ning miks me peaksime välja jätma regionaalsed teenistused, teenused? nüüd ettemaksed, minu arvates peaks olema meie lähenemine ettevaatlikum, et vältida pettuseid. sest avansimaksed toimuvad ju ennem seda, kui pettusejuhud võiksid üldse lagedale tulla. erinevates liikmesriikides on erinevad süsteemid pettuste vast-, vastaseks võitluseks. ma arvan, et Äh, õnnetuste puhul tuleb äh, äh, tegutseda vastavalt selle riigi seadustele, kus see õnnetus toimub. artikkel kakskümmend üks ütleb, et kui buss jääb kaks tundi hiljaks, minu arvates peaks olema siin üks tund hilinemist ainult. sest see oleks kooskõlas ka teiste transpordiliikide tingimustega. minu arvates näiteks rongide puhul tuleks äh, hüvitused äh, olema, peaks olema ka hüvitiste süsteem paigas, kui rong jääb hiljaks näiteks üks tund ja kui ta jääb üle kahe tunni hiljaks, siis peaks hüvitus olema üle viiekümne, viiskümmend protsenti, sama peaks kehtima ka busside ähm, kohta. et ühtlustada need tra-, erinevad süsteemid. nüüd liikumispuudega inimeste puhul peaks äh, ajapiirang olema kakskümmend neli, mitte nelikümmend kaheksa tundi. see puudutab siis eelnevat äh, abi, äh, eriabi palumist. ka kahjude puhul peaks olema eraldi sätted paigas. suur tänu, proua Maisner, Aldo nimel. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin südamlikult tänada härra Kanchanit läbirääkimiste pidamist kolmepoolsetel läbirääkimistel. see ei ole üldse mitte lihtne töö ja läbirääkimised pole veel lõppenud ja tegemist on tõesti raske tööga nagu te ütlesite, väga hea kogemus on seda korda oma elus teha, sellepärast et nõukogu hoiab küüntehammastega kinni oma seisukohast ja meie Aldes oleme päris palju kompromisse välja töötanud selleks, et kuidagi kokkuleppele jõuda. me tegelikult lootsime, et jõuame tänaseks juba kokkuleppele, kahjuks see siiski ei õnnestunud ja vaatame, mis, kuidas asjad edasi lähevad. esimesel lugemisel öeldi juba päris palju ja ja sisulises osas jõuti päris paljudes osades juba kokkuleppele ning nüüd tuleb öelda, et mina liberaalide nimel esindan täpselt sama seisukohta nagu seda, mida härra Kantsjon siin juba ütles, me tahame reisijate õigusi tugevdada, kuid samal ajal tuleb meil mõelda ka selle peale, mis on tõesti praktiline, mida me saame nõuda bussiettevõtetelt, eriti arvestada sellega, et bussiettevõtted on tihti kas väikesed või keskmise suurusega ettevõtted ja kuidas nad saaksid ka tulevikus oma teenuseid pakkuda ja see on see, millest me lähtusime aruteludes. mis puudutab nüüd pädevusvaldkondi, siis äh, ikka veel pole ära otsustatud seda, kuidas seda äh, tehakse, sellepärast et nõukogu soovib praegu linnalähiliiklust välja võtta, kuid praegusel hetkel me siiski ei tea, kuidas seda täpselt teha, sest äh, linnalähiliiklus on äh, üks väga tähtis valdkond ja siiamaani pole me jõudnud kokkuleppele veel. mis puudutab informatsiooni andmist, siis äh, proua Sekjani ütles juba päris palju ära, aga tõesti on vajalik, et ka liikumispuuetega inimestele antakse võimalikult läbipaistvat informatsiooni ja ma arvan, et sellele me peaksime oma tähelepanu pöörama ja nendest nõudmistest ka kinni pidama. mis puudutab hüvitisi, siis äh, ka siin tuli meil päris korralik mudamaadlus nõukoguga läbi viia, ma ei teagi päris täpselt, milline see lõplik seisukoht on. kuid praegusel hetkel võib öelda, et mis puudutab muudatusettepanekuid, siis muudatusettepaneku nelikümmend puhul sooviksime me osade kaupa hääletust kahes osas siis. nii palju siis minu fraktsiooni nimel ja suur tänu, härra Kantšan, kogu selle töö eest. ja me ju jätkame seda võitlust üheskoos suur tänu, proua Meissner ja nüüd roheliste nimel proua Lichtenberg. jah, suur tänu, suur tänu härra Kantšanile ära tehtud töö eest ja tema panuse eest selles valdkonnas. ma hindan seda väga. ma olen täiesti šokeeritud äh, nõukogu seisukoha üle, kui nüüd päris aus olla. eriti mõeldes äh, sellele, äh, milline on liikumispuuetega inimeste olukord see, et liikumispuudega inimeste osas ollakse nii paindumatud, on minu arvates täiesti arusaamatu. nagu eelnevalt juba öeldi, liikumispuudega inimeste jaoks ei ole mitte ühtegi positiivset muudatust, kui asi otsustatakse nii, nagu nõukogu seda soovib. ja minu arvates ei ole see vastuvõetav. meil on puuetega inimeste õiguste alane konventsioon ja sellest tuleb kinni pidada ka transpordisektoris. ma arvan, et äh, terve rida probleeme on võimalik ära lahendada, kui me lahendame regionaalse ja pikamaa transpordi. nagu me eelmine kord juba rääkisime, regionaalne liiklus võib tihti mõjutada ka rahvusvahelist ja ka äh, rahv-, rahv-, rahvusvahelist liiklust, eriti rongiliikluse osas ja eriti on puudutatud need riigid, kus rongiliiklus ei toimi hästi ja seepärast ma arvan, et me peaksime leidma kompromissi, mille puhul oleks vähemalt liikumispuuetega inimesed kaitstud. seda eriti nendel juhtudel, kui transpordiettevõte et on juba riiklikul tasandil adekvaatsed seadused vastu võtnud liikumispuuetega inimeste jaoks. ja teiseks, mis puudutab informatsioonile juurdepääsevust, mis puudutab äh, piletite kättesaadavust ja nii edasi, see on väga tähtis, me peame liikumispuudega inimeste õigusi tugevdama. tugevdama ka nende õigust äh, saada informatsiooni, ükskõik milline on siis puue. siin on meil olemas tehnika, seda on võimalik kasutada ja see ei maksa ka nii palju, isegi kui maksaks palju, see ei saa olla argument, me peame kõiki ühiskonnaliikmeid võrdselt äh, kohtlema ja tulevikus on meil kindlasti rohkem puuetega inimesi, arvestagem sellega kui me peame nõukoguga läbirääkimisi. ma ei saa aru, miks siin mõttetult nõukogu võitleb nende õiguste tagamise vastu. suur tänu ja nüüd härra Bradburn ECR fraktsiooni nimel oh,. Yes. <clears throat> Well... suur aitäh. siis, kui me seda küsimust esimest korda arutasime, siis te kindlasti mäletate, et me rääkisime põhimõttelistest küsimustest. mina ütlesin, et põhimõtteliselt tuleb seda ettepanekut toetada, kuid üksikasju on vaja arutada. me vaatasime muudatusettepanekuid ja need muudatusettepanekud meile ju probleeme valmistavadki. ma olen tegelikult ka korra varem seda küsimust kommenteerinud ja öelnud, et me ei räägi, et me ei ole ju võrdsetel alustel, kui me räägime lennuliiklusest ja lennukiga reisivate inimeste õigustest, siis me räägime organisatsioonidest ja teenusepakkujatest, mis on suhteliselt suured, kuid tuleb meeles pidada, et äh, bussiliikluse puhul on kaheksakümmend viis protsenti ettevõtetest VKE-d. ja see tähendab, et me peame olema proportsionaalsed. me peame oma vastuses komisjonile ja ka nõukogu positsioonile äh, käituma proportsionaalselt. ning äh, seetõttu olen mina omalt poolt püüdnud esitada selliseid ettepanekuid, milles on nii-öelda realistlik element, realistlikud ettepanekud, mida nõukogu ehk võiks ka vastu võtta. me peaksime väga tähelepanelikult vaatama neid ettepanekuid, mis tegelikult nõuavad sedasama, mida tahavad suuremad ettevõtted ja organisatsioonid. ja lubage mul paari sõnaga rääkida mõnest tähtsamast küsimusest kõigepealt äh, selle direktiivi kohaldamisala. me peame ju otsustama, millist tüüpi teenuseid selle ettepanekuga hõlmatakse. isiklikult äh, toetan seda, et liikmesriigid võiksid äh, seda direktiivi mitte kohaldada juhul, kui neil on olemas enda tegevuskavad, mis puudutavad ennekõike äh, linna, linna lähistransporti ning samuti transporti maapiirkondades, sest tavaliselt pakuvad selliseid teenuseid suhteliselt väikesed ettevõtted. ja tekib oht, et kui me püüame selliste ettevõtete tegevust liiga palju reguleerida, siis kokkuvõttes peavad need ettevõtted töö lõpetama ja maapiirkondades kaob transport äh, täiesti, ühistransport. teine tähtis küsimus on äh, kompensatsioon ning äh, hüvitise maksmist puudutavaid sätteid on äh, selles ettepanekus mitu, eraldi räägitakse siin ettemaksetest. kahtlemata on inimestel õigus saada hüvitist, kui teenust ei pakuta, kui äh, buss ei tule üldse või jääb hiljaks, kuid teisest küljest räägime me jällegi väga spetsiifilisest ühistranspordisektorist. ja kuna olen neid ettepanekuid lugenud, siis tundub äh, mulle, et äh, kohati püütakse siin ennetada mõistlikku käitumist, ennekõike pean ma silmas äh, ettemakseid, sest juhul, kui toimub näiteks raske bussiõnnetus, siis õiguslikus mõttes on reisijatel nagunii õigus saada hüvitist, seda õigust tuleb kaitsta kuid äh, tuleb arvesse võtta ka erinevaid äh, liikmesriikide erinevaid taustu ja neid äh, süsteeme, mis neil juba olemas on. ning kolmandaks tahaksin ma rääkida nendest reisijatest, kellel on piiratud liikumisvõime minu meelest on puuetega reisijatele seni liiga vähe tähelepanu pööratud. kui me rääkisime raudteepaketist, siis ma kaitsesin väga jõuliselt piiratud liikumisvõimega ja puuetega inimeste õigusi, nende õigust kasutada ühistransporti. kuid juhin meie komisjoni tähelepanu veel kord sellele, et meil tuleb jääda realistlikuks, me peame aru saama, et äh, see, mida me siin ette kirjutame, peab olema ka täidetav, seda peavad suutma täita ka kõige väiksemad ettevõtted. ning me peame suutma mõistlikult eeldada, et äh, need väikesed ettevõtted suudavad pakkuda kõike seda, mida me nõuame ja endiselt äh, edasi turule jääda. ja minu meelest tähendab see seda, et väga väikeste ettevõtete puhul tuleb meil käituda paindlikult, et me neid liigselt ei koormaks, muidu nad pankrotistuvad ja sellest ei ole kasu ei puuetega inimestele ega mitte kellelegi teisele, kes tahab ühistransporti kasutada, sest äh, ühistransport lakkab lihtsalt olemast. suur aitäh! suur aitäh, härra Bradbury! komisjoni esindaja, palun, proua Jeige. suur aitäh teile, härra esimees veel kord äh, tänan ma komisjoni nimel nii raportööri kui variraportööri, kes on teinud suurepärast tööd selle küsimusega. komisjon äh, toetab Euroopa Parlamendi püüdlust äh, kaitsta reisijate õigusi ning me usume, et tänaõhtune triloog peaks olema veel üks võimalus leida tasakaalustatud lahendusi ja jõuda omale. me usume ka, et komisjon et komisjon ei pea oluliseks mitte ainult bussireisijate õigusi, vaid ka mere- ja siseveeteedel reisivate inimeste õigusi ning me loodame, et mõlemad ettepanekud võetakse varsti vastu ning sellega täidetakse see auk, mis praegu ühistranspordisektoris õiguslikult valitseb ning et õhuliiklus, lennuliiklus, maanteeliiklus maismaaliiklus ja veeteede liiklus on edaspidi võrdsetel alustel, seega me ootame täna õhtust triloogi ja loodame jõuda kõiki rahuldavale lahendusele, aitäh! suur aitäh ka teile, te äh, ruttate asjadest ette. suur aitäh, härra esimees! suur aitäh kõigile, kes on sõna võtnud sest nagu ikka, olid sõnavõtted väga konstruktiivsed. ma arvan, et väga suur osa nendest asjadest, mida siin öeldi, ja see tänaõhtune triloog, et kõik need, ähm, et kõik need ettepanekud leiavad toetust ja me saavutame lahenduse, kuid siiski on kaks asja, mida me peaksime lähemalt vaatama. kõigepealt äh, seda, kui bussid hilinevad. kui, kui bussid ei pea graafikust kinni, kui nad sõidavad liiga hilja välja, siis just sellele me peaksimegi keskenduma, sest see, kui bussid jõuavad liiga hilja kohale, siis äh, see, sellele keskendumine oleks juba liialdamine. sest äh, tavaliselt äh, püüavad äh, reisi, äh, püüavad bussijuhid teha tasakaotatud aega, kuid see puudutab siis õigeks ajaks kohale jõudmist. ma arvan, et ennekõike me peaksime rääkima sellest, kui bussid sõidavad liiga hilja välja. seda küsimust oleme me palju arutanud, oleme arutanud, millist hüvitist tuleks maksta reisijatele, kelle väljasõit hilineb. ma olen nõus muudatusettepanekuga number nelikümmend, olen nõus selle jagama ka mitmesse ossa ja mis puudutab härra Bergeri sõnavõttu, siis minu meelest oleme me küll püüdnud adresseerida ka piiratud liikuvusega inimeste õigusi. see on üks meie peamisi eesmärke. infrastruktuuri ja marsruutidega ei saa lihtsalt niisama mängida ja äh, piletimüügi äh, kohtasid tuleks samuti paremini kontrollida. ma arvan, et äh, see ettepanek liigub õiges suunas. härra Bradburn. härra Bradburn, teie seisukoha kohta ütleksin järgmist me oleme püüdnud leida sobivat tasakaalu õiguste ja kohustuste vahel. ja oleme püüdnud äh, teha seda, mis on VKE-delegi sobiv, sest me kindlasti ei soovi neid põlvili suruda. mina ei soovi seda, ma arvan, et keegi ei soovi. keegi ei soovi, et VKE-d pankrotistuksid. me võime teha väga palju erinevaid asju kuid on ka teatud elemente, mida ei ole võimalik muuta. siin räägiti regionaalsest transpordist ja sellest, et tuleks eristada liinivedusid ja juhuvedusid. ja et tuleks eraldi välja tuua rahvusvahelised reisijateveod. kindlasti on võimalik neid kategooriaid ja alakategooriaid veelgi eristada ja võib-olla seda siis peakski tegema, võib-olla peaks teatud osi raportist äh, ümber tõstma, kuid see ei puuduta eriliselt reisijate õigusi. sest äh, me räägime siin nüüd juba rohkem VKE-dest kui reisijate õigustest, võib-olla ma ei, võib-olla ma ei saa väita, et me läheksime seega liiga kaugele, kuid äh, ma usun, et VKE-d on teinud head lobitööd jään ootama tänaõhtust triloogi ning loodan, et seal saavutatakse omavahel kokkulepe. meil on nüüd kuu aega aega enne juulikuist täiskogu istungit, et selle küsimusega edasi töötada. ja ma loodan, et komisjon nüüd annab meile selge signaali, millises äh, suunas äh, liikuda. suur aitäh! kordan lihtsalt üle, mis te ütlesite Äh, tähendab, ma ei soovi üle korrata, mida te ütlesite, kuid ma tahan öelda, et homme me hääletame ja juulikuus läheb see küsimus täiskogu istungile. nüüd aga liigume edasi järgmise päeva kogu päevakorrapunktiga, mis puudutab Meritse sise, äh, mis puudutab tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimist ja ennetamist, äh, proua De Veiraki raport Merci, <clears throat> merci, monsieur le Président suur tänu, härra esimees. kolleegid, ma tahaksin tänada teid teie muudatusettepanekute eest. ja ka selle eest, et ei, et ei esitanud nii palju muudatusettepanekuid kui Grossi raporti puhul, kus oli neid üle neljasaja. ma olen suure hulga nendest muudatustest juba läbi vaadanud, aga selle asemel, et äh, lahata neid ükshaaval, tooksin ma välja peamised äh, probleemsed punktid siin tekstis ja oma muudatusettepanekud. minu arvates oleme me kõik me peamistes põhimõtetes ja eesmärkides äh, ühel meelel. me kõik soovime, et õnnetuste uurimised oleks tõhusad, et neid viiksid läbi pädevad ametid, kellel oleks ka piisavalt ressursse et uurimisasutused saaksid koos töötada ka ohutusamet, ametitega. et nad, et need kaks ametit ühendataks ja et igas liikmesriigis oleks ainult üks vastav amet. andmeid tuleb aga koguda Euroopa tasemel, sest seeläbi võib-olla saab äh, vältida väikeste intsidentide tekkimist või mis äh, võivad äh, kokkuvõttes ühel päeval viia suure õnnetuseni. ja me peame oma kodanike huvisid silmas pidades selle võimaluse täna ära kasutama. ma saan aru esimehe eesmärkidest muudatusettepaneku kuuskümmend kaheksa puhul ning need on, see muudatusettepanek justkui täiendab minu muudatusettepanekuid ma nõustun sellega, et kahe tuhande kolmanda aasta direktiiv on kõige sobivamaks tsiviillennunduse alase raporti aluseks, aga me ei saa jääda ootama komisjoni uut ettepanekut, et, et selle üle veel siis läbi räägitaks, vastu võet-, see vastu võetakse ja ka kohaldataks, mis puudutab andmete kogumist Euroopa andmebaasi me kaotaks sellega palju aega ja selle aja jooksul võib tekkida, äh, juhtuda veel palju õnnetusi. härra esimees, siin on päris liiga palju taustamüra, inimesed pomisevad omaette või räägivad teiste inimestega, kui te seda soovite teha, siis palun tehke seda väljaspool koosolekusaali, et huvitatud saadikud saaksid kuulata ka raportööri selget sõnavõttu. kui te peate jutlema, siis tehke seda väljas palun, proua raportöör. Äh, jah, te võib-olla panete tähele ka, et mu, mul on hääl üsna ära. seega ma arvan, et me peaksime ära kasutama praeguse võimaluse kogumaks paremini andmeid. mis puudutab ohvrite toetamist, siis me ju kõik oleme ühel meelel, et praegused reeglid on ebapiisavad ja uute otsuste läbi saame me paremini aidata ohvreid ja nende peresid. nüüd, mis puudutab seda nimekirja, on siin palju eriarvamusi. proua Alvares soovib, et see nimekiri oleks ennem õhku tõusmist juba kättesaadav, proua Tikau äh, räägib siin poolest tunnist, härra esimees ja Peeter van der Vanden räägivad kahest tunnist, see muudatusettepanekud sada kaks, sada viiskümmend kaks ja sada viiskümmend kolm, mina jääksin ühe tunni juurde, sest see on minu arvates mõistlik ning see lähenemine on ka reaalsetes oludes läbi proovitud. nüüd Euroopa julgeoleku lennuohutusamet ja AFSA peaks olema äh, nõus, äh, nõuandva rolliga, nagu on sisse kirjutatud artiklisse kolmteist, mis puudutab siis neid äh, uurimisi ja ennetustööd. ma ei saa nõustuda proua Tikao muudatusettepanekutega sada viisteist, sada kuusteist ja, ja härra Van Daleni muudatusettepanekuga selle kohta. mitmed muudatusettepanekud tegelevad definitsioonidega. lisas kolmteist on välja toodud rahvusvahel-, see, see lisa kolmteist tegeleb rahvusvaheliste õnnetuste uurimisega ja seal on ka teatud sõnastused juba paigas, peaksime jääma nende juurde, et vältida segadust. lennuõnnetus kui selline võib tähendada ühes liikmesriigis ühte asja ja kolmandas riigis hoopis midagi muud, seega ma sooviksin äh, ol-, ei äh,, mitte äh, nõustuda muudatusettepanekutega, mis muudavad sõnastusi rahvus- äh, äh,, mis on sisse kirjutatud ju rahvusvahelistesse õigusaktidesse. Jörg Leifili muudatus seitsekümmend kaks, üheksakümmend ja üheksakümmend üks Lichtenbergerilt, proua Tikao muudatusettepanek, samuti ja Peeter Van Daneli muudatusettepanek sada kakskümmend kolm mis puudutab äh, juurdlusi ja kohtu-uuringuid, siis selle kohta on väga palju muudatusettepanekuid esitatud, see on keeruline küsimus ja arvatavasti tekib siin meil veel edasigi probleeme nõukoguga läbirääkimistel, sest need muudatusettepanekud lähevad nõukogu positsioonist vastupidises suunas, siin piiratakse kohtusüsteemi juurdepääsu andmetele äh, juurdluse käigus ma toetan paljusid nendest muudatusettepanekutest, aga ma arvan, et me peaksime Euroopas paika panema reeglid, mis väga selgelt panevad paika selle, millised andmed võib anda üle kohtul, kohtutele ja millised andmed peaksid jääma konfidentsiaalseteks. see äh, on sisse kirjutatud muudatusettepanekusse nelikümmend. tuleb äh, sõlmida varajased kokkulepped, millega juhitakse koostööd kohtusüsteemi ja juurdlusorganite vahel see, see muudatus sada kakskümmend neli, sada kakskümmend kuus Wortmann koolid ja sada kakskümmend seitse Jerko Kaitsengilt räägivad sellest. aga ma olen vastu muudatusettepanekutele sada kolmkümmend, sada kolmkümmend üks, sest terve see lõige on kustutatud ja siin ei ole üldse midagi selle kohta öeldud, milliseid andmeid võib edasi eh, anda, seega need muudatusettepanekud tekitaks segadust. nüüd muudatusettepanek eh, sada kolmkümmend üheksa Jörg Leifridilt eh, kus kustutatakse need videosalvestiste äh, võimalus. ma mõistan seda, äh, et tuleks arvesse võtta äh, pilootide soovi, et piloodi kabiinis, kokpitis ei sal-, tehtaks videosalvestusi, aga praegusel hetkel seda ka ei tehta, võib-olla tulevikus kunagi nii hakatakse tegutsema ja sellisel juhul neid videosalvestisi, nende õigused ei ole kaitstud, seega me peaksime seda ikkagi mainima. nüüd sada nelikümmend kolm ja sada nelikümmend neli, neid ma ei toeta. sest äh, ohvrite laipade ja isiklike asjade transportiga peaks tegelema politsei, mitte juurdlust läbi viivad ametid seetõttu neid sätteid siia sisse kirjutada pole vaja. hispaanlased eesistujana on viimastel nädalatel näidanud üles valmidust esimese lugemise jooksul kokkuleppele jõuda. juunikuus on ette nähtud ka triloogid ja loodetavasti jõuame me ka hea lõpptulemuseni. see ei saa olema lihtne, sest liikmesriigid on teatud küsimustes väga jäärapäised, eriti mis puudutab suhteid kohtutega ja seda, kuidas juurdluse käigus hangitud andmeid käideldakse. liikmesriigiti on erinevused suured ja see võib raskendada ka kohtute juurdepääsu andmetele. meie kaks institutsiooni peavad seega tegema järeleandmisi, jõudmaks kokkuleppele. suuremas osas liikmesriikidest peale selle ei ole seaduslik see, et ükski teine öö, amet peale kohtute omab juurdepääsu andme äh,, nendele andmetele. siis äh, erinevatest juhtumistest teadaandmise süsteem, mis on väga kriitilise tähtsusega loodetavasti, me saame liikmesriike veenda, et erinevate intsidentide analüüs on üle Euroopa oluline, vältimaks nende intsidentide edasist äh, juhtum äh,, aset leidmist ja võttes arvesse ka meie reisijate kaitset. suur tänu! Thank you, Mr Chairman. I need to start. suur aitäh! kõigepealt soovin õnnitleda proua raportööri, kes on teinud suurepärast tööd kes on väga professionaalne, seetõttu ei ole palju lisada, oleme esitanud äh, ainult äh, viis muudatusettepanekut, milles üldiselt oleme kõik ühel meelel ja meie kompromissidesse on sisse kirjutatud, äh, kompromissidesse on sisse kirjutatud see, mida meiegi ootasime, ainuke asi, mis teeb muret, on artikkel kakskümmend kaks, kus räägitakse andmetest, mida tuleks anda sugulastele ja perekonnaliikmetele me arvame, et äh, me peaksime selles dokumendis rääkima ennekõike intsidentidest ja õnnetustest ja turvalisusest, kuid äh, kui me hakkame rääkima sellistest andmetest, siis tekib äh, oht, et neid andmeid võidakse hiljem kasutada ka muuks. ning lennuliikluse sektor võib neid andmeid kurjasti ära kasutada ja seetõttu selliste andmete avaldamine või saatmine tekitab meile muret, me arvame, et neid andmeid võidakse kasutada halvasti ja seetõttu me oleme sellele muudatusettepanekule vastu. kuid ülejäänud äh, teksti ja ülejäänud ettepanekuid peame me suurepärasteks ja toetame proua raportööri, aitäh! suur aitäh, proua Viktenberg! jah, suur tänu, suur tänu proua Deverakile selle avatuse eest läbirääkimistel kui me rääkisime erinevatest lõigetest, mida me üritasime võimalikult äh, kompromissi altilt äh, kujundada. väga paljude küsimuste puhul ei saa ma üleüldse aru, miks nõukogu on selle vastu, mis on see põhjus äh, nende vastuseisule? jah, otse loomulikult tuleb alati küsida, kui palju kattub õiguslik analüüs kriminaalmenetlus ja nii edasi, kuid me ei saa seda kõike õigustada ennetavate strateegiatega. ja sellepärast ma arvan, et komisjonil on nii õigus kui ka kohustus, vabandust, parlamendil on nii õigus kui ka kohustus vaadata, et meie ettepanekud ka läbi läheksid, sellepärast et see ongi ennetav töö ja meil on seda ennetavat tööd vaja selleks, et äh, seda suurt äh, konkurents kriisi koordineerida lennuliikluses ja meil on tõesti vaja kasutada seal erinevaid võimalusi, sest äh, kui meil on siin näiteks informatsiooni edasiandjad, siis see on väga tähtis, kui meil ei ole neid enam ja me ei saa enam informatsiooni lähteallikatelt, siis äh, me tegelikult pooltest asjadest aru ei saa. ja sellepärast on ka väga tähtis, et me jääksime siin oma nõudmiste juurde. Thank you. Mrs Foster. suur aitäh, proua Foster uh,. Thank you, chairman. Yes, first. suur aitäh. kõigepealt suur aitäh proua Ferreirale, kes ähm, on äh, organiseerinud koosolekuid ka väljaspool selle komisjoni tööd. kahtlemata on muudatusettepanekuid väga palju, ma ei hakka neid kõiki käsitlema kuid äh, tuleksin tagasi mõningate äh, sõnavõttude juurde, mida olen ise äh, varem esitanud. ma arvan, et me peame käituma väga ettevaatlikult, sest tegemist on tehnilise määrusega, mis tuleb kirjutada selliselt, et seda mõistaks rahvusvaheline üldsus. lisaks sellele on selles eelnõus ka teatud küsimusi, mida komisjon on tõstatanud ja mida meie oleme siin arutanud, aga mis on poliitilist laadi ja kõik mõistavad seda. nii et eh, mida me siis soovime selleks, et eh, teatist, eh, et pärandada teabe andmist õnnetusse sattunud inimeste sugulastele? ma arvan, et lennufirmad ja kõik teised asjaomased organisatsioonid peavad tagama, et lähedastele antakse õiget ja tõest informatsiooni nii kiiresti kui ähm, võimalik. ma arvan ka, et tootjate äh, sertifitseerimisamet ähm, peab samuti täitma oma rolli ning äh, nende roll on nõuandev, keegi ei vaidle ilmselt vastu. üks küsimus, mis veel on tõstatunud ja mille suhtes meie arvamused lähevad lahku, on äh, justiitsküsimus. meie oleme pärit Ehm, me, meil on selline taust, et meil töötavad koronerid, kuigi kõikides Euroopa, eh, Euroopa mm, riikides seda ei ole, kuid tema ei ütle, kes on õnnetustes süüdi. seega meie eh, süsteem on teistsugune, kuid eh, proua Ferreira ütles ju samuti väga õigesti, et kohtuvõimu rolli vaatlevad riigid erinevalt ja seetõttu tuleb sõnastust valida väga hoolikalt. ma usun, et kõik nõustuvad kohe, kui on toimunud äh, õnnetus äh, või intsident, tuleb kindlaks teha, kas äh, tegemist oli terrorismiaktiga või raske hooletusega ja kui see nii oli, siis tõenäoliselt sekkuvad kohtuvõimud suhteliselt vara. kuid väga tihti juhtub ka nii, et õnnetuse või intsidendi põhjustab sündmuste ahel ja võib võtta aastaid, enne kui saadakse teada, milline oli vallandav tegur või võib-olla ei saada seda mitte kunagi teada ja sellisel juhul äh, sekkuvad kohtuvõimud palju hiljem. ma usun seetõttu, et meil tuleb äh, see punkt väga, vägagi ähm, täpselt sõnastada. me toetame ka süüdistamise vaba kultuuri viimased kuuskümmend aastat oleme püüdnud äh, mitte asuda kohe kedagi süüdistama. ja loomulikult ei soovi me, et keegi segaks õnnetuse või intsidendi uurimist. sest uurijate töö põhieesmärk on säästa edaspidi elusid ja nad peavad oma tööd saama teha professionaalselt on esitatud üks suuline parandusettepanek, mis puudutab seda, et äh, lennufirmadele tuleb anda rohkem ohutusalast informatsiooni, kuid samas on see ettepanek juba kaetud teiste ettepanekutega. kui komisjon, Euroopa Komisjon või nõukogu leiab, et sellist teavet tuleks anda rohkem või et see tuleks rohkem lahti kirjutada, siis olen sellega nõus. ning ähm, veel tahaksin rääkida ühest asjast, millele olen vastu. siin märgitakse vajadust võrgustiku järele. me ilmselt leiame kõik, et võrgustik peaks olemas olema, et see peaks koondama parimaid Euroopa eksperte. ja muidugi olen ma sellega nõus, kuid komisjon tõstatas seoses võrgustikuga ka küsimusi, mis tekitavad minus arusaamatust. kõigepealt ähm, ei ole lahendatud eelarve küsimus ning äh, teiseks ei ole lahendatud äh, järgmise aasta tööprogrammi küsimus, ma ei saa täpselt aru, mis selles programmis peaks olema. ja lisaks ei saa ma täpselt aru, kuidas see võrgustik peaks töötama, sest äh, mul ei ole vastuvõetav mõte, et me lihtsalt loome rohkem bürokraatiat ja satume halvemasse seisu kui see, kus me oleme praegu ma soovin, et komisjon meile seda täpsemalt selgitaks. ja lõpuks tahaksin ma tänada proua raportööri nagu te teate, on äh, korraldatud äh, triloog ja seal saame me neid küsimusi edasi arutada, kuid äh, kuid kuna me oleme nõukogult info saanud alles üsna hiljuti, siis, ähm, siis, siis praegusel hetkel võin öelda seda, et, et me ei tea, me ei tea veel täpselt, kuidas meile sobib see ümberkujundatud ja ümberkirjutatud tekst, kui palju parem on ta sellest, mis esitati mõne nädala eest. ja lõpuks tahaksin äh, ma rääkida veel aruandlusest, aga mitte ainult sündmuste kohta. ma leian, et äh, selles väga tehnilises määruses tuleks aruandlusest rohkem rääkida, tuleks rääkida sellest, milliseid äh, intsidentide kajastamise süsteeme saab kasutada, meil viimased kakskümmend aastat Ühendkuningriigis on kasutatud vabatahtlikku aruandluse süsteemi, kuid äh, enne kahe tuhande teist aastat, kui ma ei eksi, oli Euroopas põhiliselt kasutusel äh, kohustuslik aruandlus. kokkuvõttes tahaksin ma ka komisjoni käest saada vastuseid oma küsimustele ja jään lootma, et me triloogi käigus suudame leida sobivad lahendused ning veel kord, veel kord suur aitäh raportöörile. suur aitäh, härra Tigranes Pascal. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin õnnitleda proua De Veraki, raportööri. ma arvan, et tema seisukoht on tasakaalus ja ma loodan, et see raport võetakse edukalt vastu. ma arvan, et Hispaania eesistujamaana on üles näidanud huvi tegeleda selle küsimusega ja lõpetada selle küsimuse arutamine oma eesistumise ajal. mina tegin viis muudatusettepanekut äh, ja praegu leian, et pean kinni hoidma veel kahest. esiteks äh, ohvrite nimekirja avalikustamise vajadus. küsimus on selles, millal. me ei räägi mitte ohvrite nimekirjast kui sellisest, vaid sellest, millal seda oleks vaja avaldada. ja veel teine kohustus. nimelt äh, ohvrite perekonnad ei taha mitte ainult teada, kas nende perekonnaliige on ohvrite nimekirjas või nad tahaksid teada ka saada täpselt, mis nende perekonnaliikmetega siis ikkagi juhtus et kas need on võimalik identifitseerida näiteks. ma arvan, et see on tänapäeval võimalik. DNA uurimine on laialt levinud ja ohvreid on võimalik selle abil võimalikult kiiresti ka identifitseerida, ilma et seal ka vigu tehtiks. meil on näiteks üks väga õudne juhtum Hispaanias, kus äh, kindral mõisteti surma ainult sellepärast, et ta ei pidanud kõikidest nõudmistest kinni ja see tõi endaga kaasa süüdimõistva kohtuotsuse. siis äh, teine muudatusettepanek, mis puudutab definitsioone. Need oli esialgu kolm, aga koondasin need kokku üheks. esiteks põhjus. põhjuse definitsiooni on Rood ikka üritanud defineerida, kuid see ei tähenda seda, et seda ei oleks võimalik edasi äh, arendada, ajad on ju muutunud. ka tehnikud ja piloodid on teinud siin ettepanekuid. kõik ütlesid, et äh, me peaksime tegema selget vahet tehniliste ja kohtulike või politseiuuringute vahel kuid see mõiste põhjus on väga tähtis, kõige tähtsam tegelikult. sest see toob endaga teatud suhtumise kaasa. itaallased võib-olla mäletavad veel seda objektiivset vastutust ja selle definitsiooni. mis on juhtunu põhjuseks? põhjuse definitsioon toob endaga kaasa ka mõned kriminaalõiguslikud ja ka vastutusalased küsimused. pluss siis veel tehniline informatsioon. eksperdid kohe kindlasti võivad öelda, kas tehnilised põhjused olid õnnetuse põhjuseks või mitte. kui tehnilise informatsiooni puhul rääkida juba põhjusest, on liiga ennatlik, seal me lähe-, ruttame asjadest ette. ma arvan, et tsiviil ja ka kriminaalõiguslik vastutus tuleb mängu alles teises või kolmandas voorus, kui viidakse uuringuid läbi, nii et see asi on väga segane ja see segadus tuleks kõrvaldada. me peaksime tegema selget vahet ähm, julgeolekus ja tehnilistest põhjustest ja siis kriminaalõiguslikest põhjustest. me ei saa seda kahte asja omavahel kokku viia, see ei ole äh, erapooletu ja sellepärast proua Tikov peaks ka võib-olla natukene oma definitsiooni muutma, sellepärast et äh, kohtud on öelnud, et neid asju tuleb muuta, neid tuleb muuta selleks, et ohvritele anda rohkem tagatisi. selleks, et arvestataks äh, kõiki tegureid, mis võisid endaga kaasa tuua õnnetuse, mis ei ole alati lihtne ja me teame, et õnnetused on ka vahel väga õudse dimensiooniga järgmine kõneleja, suur tänu. Äh, ka mina soovin tänada meie raportööri selle suurepärase töö eest, mis on ära tehtud. ja tahaksin välja tuua mõned punktid. ma arvan, et kõik tähtsad osad on väga hästi siin raportis välja toodud. siin räägitakse professionaalsest äh, suhtumisest ja ka tundlikkusest. jah, need on minu arvates väga tähtsad, ma arvan, et kõrgetasandilist professionaalsust on meil vaja selleks, et me saaksime usaldusväärset informatsiooni, see on väga tähtis. nii et ükskõik, kas meil äh, antakse ohvrite nimekiri tunni või kahe pärast või poole tunni pärast, ma kardan, et te hakata siin liiga üksikasjalikuks minema, tähtis on ikkagi see, et see nimekiri kokku pannakse ja avaldatakse sest informatsioon on kõige tähtsam ja informatsioon on tähtsam kui konkurentsivõime või mõned majanduslikud aspektid. ja nüüd see vastuolu tehnilise uurimise ja karistusõigusliku uurimise vahel, ma arvan, et need peaksid jääma sõltumatuks oma. Need, kes üritavad leida lahendusi, need, kes äh, Eh, viivad läbi tehnilist uuringut, peaksid olema sõltumatud. ja peale seda tuleks alles alustada kriminaalõiguslikku menetlust. tehnilised aspektid peaksid olema prioriteetsed. ja mulle tundub, et siin tekstis on sellest ka lähtutud. siis ka tehnoloogilised aspektid. Neid tuleks võib-olla vaadata ka rahvusvahelises kontekstis on väga tähtis tagada ka see, et äh, tulevikus on meil võimalik tekste muuta, kohandada vastavalt muutunud oludele. see, et meil on rahvusvahelisel, rahvusvahelisel tasandil kokkulepe, ei tähenda seda, et me ei saa neid kokkuleppeid muuta. me peame asju muutma, kui muutub olukord. ja siis töö, mis on vaja ära teha ennetuslikult, ka see on väga tähtis. me peaksime ennetavat tööd rohkem toonitama. kui õnnetuse põhjused ei too endaga kaasa olukorra parandamist või järeldused nende põhjuste kohta ei too endaga kaasa olukorra parandamist, siis pole sellel uuringul ju mitte mingit mõtet. vahel me ajame näiteks segamini selle, kes viib uuringu läbi ja selle, kes on operaator. kui pannakse kokku uurimisgrupid, siis tihti nad mattuvad poliitilistesse aruteludesse ja unustavad ära oma tegeliku ülesande. nii et arutelud ei tohiks olla poliitilised, ka kokkuvõtted, analüüsid ei tohi olla poliitilised ja me peaksime alati arvestama ka nende inimeste tunnetega, kes on seotud nende õnnetustega. suur tänu ja järgmine kõneleja. suur tänu. vabandust, et ma hilinesin ja ei kuulnud sissejuhatavat ettekannet. meie variraportöör kahjuks ei saanud täna koosolekule tulla minu arvates võime me, ole, suudame me selle raporti osas saavutada ulatusliku üksmeele prioriteetides, oleme me ühel meelel. oluline on see, et uurimised oleks läbi viidud tõhusalt, et nad oleks ka tulemusrikkad ja et meie lähenemine oleks üle-euroopaline nendele küsimustele me peame siin silmas pidama ka kohtute juurdepääsu küsimus tundlikule informatsioonile. me ei tohiks järele anda liikmesriikide survele. tuleb tagada, et me tegutseme õigesti. siis see andmebaasi küsimus andmebaas peab vastama meie nõuetele, ehk siis ta peab, see süsteem peab olema rohkem Euroopa-ülene. ka sellega võin, selles osas võin teiega nõustuda, sellega lõpetaksin, sest me olemegi enam-vähem ühel meelel. suur tänu, proua Maister! jah, suur tänu, härra esimees, mul pole väga palju vaja öelda, sellepärast et minu eelkõnelejad ütlesid väga palju juba ära. tahaksin lihtsalt öelda, et ALDE fraktsiooni arvates on väga tähtis veel vaadata ka seda, kuidas lennuõnnetusi uuritakse, et neid oleks võimalik uurida nii, et lõpuks jõutakse ka tõesti põhjuseni, selleks et neid õnnetusi järgmine kord ära hoida, see on ju tegelikult see punkt, millest me tegelikult siin räägime. ja seejuures on väga tähtis olla tõesti väga ettevaatlik ja hoolitseda selle eest, et kõik asjaosalised saavad anda tunnistusi, ilma et neid ennast hakatakse kahtlustama selle põhjal, mida nad ütlesid, nii et äh, kõigepealt tuleks välja uurida seda, mis oli õnnetuse põhjuseks ja pärast seda peaks edasi vaatama, kes on süüdi. Need on ka kaks uuringut, mis tuleks omavahel eraldi, omavahel, mis ei tohiks omavahel olla seotud. ja siis raportöör on seda siin ka välja toonud, nii et me toetame seda ja härra Katšin tõi välja veel ainsa punkti, millega me nõus ei ole, nimelt lõige kakskümmend kaks, mis puudutab andmekaitset, seal me oleme teistsugusel arvamusel, aga muidu me leiame, et tegemist on tõesti väga hea lähenemisega, me loodame, et see, sellisest lähtumisest äh, lähtutakse ka järgnevatel aastatel, suur tänu selleks, et õnnetus ära hoida, enne kui annan sõna komisjonile, tahaksin ka ise veel paar sõna öelda ma arvan, et kui me alustasime selle tööga, olid tõsised mured õnnetuste uuringute sõlt-, uurijate sõltumatuse tagamise osas, nagu EASA puhul. mul on väga hea meel, et TV Rakk on arvestanud sellega ja et ta on tõesti siin toonitanud kõikide uurijate sõltumatuse tähtsust. ja ta on uuesti sisse viinud selle, et regulaatorettevõtted ei, reguleerijad ei saa uurida õnnetuse põhjuseid. ehk et korraga ei saa olla reguleerija ja uurida ja need, kes alguses kahtlesid, need saavad nüüd kinnitust, et proua de Verac on nende kahtlustega arvestanud. teiseks, see ajaperiood, millal ohvrite perekondi teavitada. ma oleksin nõus härra Krossiga. nimelt, et me tahaksime saada täpset nimekirja, mitte kiiruga kokku pandud nimekirja. ja sellepärast on tehtud muudatusettepanekud, kus nõutakse täielikku nimekirja kolmekümne minuti jooksul. ma teeksin ettepaneku, et äh, üks tund võiks olla see aeg, millest lähtuda. aga kui üks tund on aega, siis on suur võimalus, et äh, seal on valed andmed, et äh, informeeritakse valesid inimesi, sest nimekiri on kokku pandud äh, kiiresti ja ülepeakaela. nii et pigem peaksime me nõudma, et saaksime õige nimekirja, mitte ülepeakaela kokku pandud nimekirja. ma hindan Äh, seda ettepanekus öeldakse, et kahekümne nelja tunni jooksul tuleks anda täielik ja korralik nimekiri. ja kui me anname aega nimekirja kokku panna ja informeerida ohvrit, perekondi, siis on täiesti selge, et küll ajalehed kirjutavad sellest nagunii nii et see kahetunnine aeg on päris hea, sellepärast et selle aja jooksul on võimalik äh, õige nimeri kokku panna, ilma et see tooks endaga kaasa suuri spekulatsioone. ja kõige tähtsam minu arvates on siiski see, et nimekiri peab olema täpne ja vähema aja jooksul on väga suur võimalus, et tehakse vigu ja neid ei parandata sellepärast et lennuettevõtjale avaldakse survet, perekonnad on surve all, sest äh, ajakirjandus avaldab neile survet. ja kolmas punkt on tehniline punkt, mis puudutab esimese lugemise kokkuleppeid. ma hindan seda, et äh, Hispaania eesistujamaana soovib kõikides äh, küsimustes esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda, kuid vahel on vaja siiski hoogu maha võtta ja muide, ka parlamendil on oma roll, eriti põhimõttelistes küsimustes siin raportis on veel erinevusi parlamendi ja nõukogu seisukohtades. mul ei ole mitte midagi selle vastu, et raportöör lähtub äh, homse hääletuse tulemusest ja täiskogu hääletuse tulemusest selleks, et nõukoguga kokkuleppele jõuda. aga ma siin kutsuks üles valvsusele. ei ole vaja alati esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda, kui on selgeid erimeelsusi õnnetuse uurimise osas ja nagu me teame, nõukogu on olnud väga kriitiline just kriminaalõiguslike menetluste osas, nii et äh, protseduuriliselt tahaksin lihtsalt teile öelda, meil on vaja head õigusloomelist akti, mitte mingit dokumenti, mida on võimalik vastu võtta enne juunikuu lõppu, kui lõpeb Hispaania eesistumise periood, nii et tahaksin lihtsalt seda meie raportitele meelde tuletada, et mõelge sellele, samal ajal ma muidugi ei kavatse kuidagi teie rolli raportöörina vähendada läbirääkimistes nõukoguga ja esindada seda parlamendi rolli, ükskõik milline see otsus siis homme ei ole, mis vastu võetakse. ja nüüd härra Kajaka komisjoni nimel. Thank you very much, Mr Simson. suur aitäh. lubage mul kõigepealt õnnitleda proua raportööri suurepärase äh, töö eest. me oleme harjunud sellega, et äh, proua nii kõrgekvaliteedilisi raporteid kirjutab, näiteks äh, musta nimekirja raport oli samuti väga hea. Te olete oma raportis välja toonud kõige tähtsamad punktid. ja ma näen, et komisjoni ettepanek sarnaneb vägagi sellele, mida on soovinud parlament oma raportis. me oleme kõik ühel meelel, et õiguslikku raamistikku on vaja kaasajastada, et õigussüsteemi on vaja tugevdada ning et Euroopa tasandil on vaja tugevamaid reegleid selleks, et ohutus oleks paremini tagatud. paljud Euroopa Parlamendi liikmed on öelnud, et me peame õnnetusi paremini tundma, sellisel juhul on võimalik neid paremini ennetada. ja just sellepärast ongi tehtud ettepanek selle määruse vastuvõtmiseks. meil on olemas direktiiv, nüüd on komisjon teinud äh, ettepaneku ka määruse vastuvõtmiseks. nüüd äh, siis kommentaariks nendele äh, küsimustele, mida on tõstatatud või nendele märkustele, mida on tehtud kõigepealt eh, ohutusküsimusi uurivate ametite võrgustik. meil on erinevad sõltumatud asutused eh, kogu Euroopas ja komisjon on siis teinud ettepaneku moodustada neist võrgustik. me nõustume proua raportööriga, et tegemist peaks olema sellise eh, ühendusega, millel on tugev koordineeriv roll, et see ei peaks olema lihtsalt vabatahtlik ühendus, kuhu erinevad turvaküsimustega tegelevad asutused kokku tulevad, see on meil ka praegu olemas, kuid me soovime enamat me vajame sellist võrgustikku, millel on tugev mandaat tegutsemiseks ja mis annab lisaväärtust üle-euroopalisele turvalisusele. tegemist peaks olema võrgustikuga, kuhu kuuluvad ka väiksemad liikmesriigid, kellel endal ei ole piisavat äh, ressurssi oma äh, võimekuse ülesehitamiseks. seetõttu peab komisjon sobivaks äh, selle võrgustiku ülesannete lähem, lähema väljakirjutamise ning samuti oleks meil vaja iga-aastast tööprogrammi me ei tee ettepanekut luua uut agentuuri, sest me arvame, et tegemist peaks olema võrgustikuga, millel on tõhus ja küllaltki lihtne struktuur. meie käest küsiti, kust võtta selleks raha. me oleme välja äh, ette näinud null koma kuus miljonit eurot iga-aastaseks tööks, mida see võrgustik hakkab tegema, me arvame, et sellest on rohkem kui küllalt ja millist tööd me siis teeksime. ennekõike tuleks tegeleda erinevate mehhanismide äh, vahetustega, äh, koolitusvõimaluste koordineerimisega ja samuti sellega, et Euroopa tasandil analüüsitakse ohutusalaseid nõuandeid ning äh, antakse nõu komisjonile kuid äh, me paneme teile veel kord südamele, et tegemist ei oleks mitte järjekordse agentuuriga, vaid äh, sõltumatu võrgustikuga, mis pakub äh, mitteametlikku koostöövõimalust kõigile liikmesriikidele. ning see võrgustik kindlasti ei asendaks liikmesriikide enda asutus, asutusi või nende tööd. teiseks on väga palju küsitud aruandluse kohta ning me oleme seisukohal, et äh, proua Tereirak on väga õigel teel ja järgib komisjoni joont. me leiame, et on vaja anda rohkem infot õnnetuste intsidentide kohta, sest sellisel juhul on võimalik edasisi õnnetusi paremini ennetada. ja seetõttu on õnnetustealase info andmine väga tähtis. ma arvan, et seda oleks kindlasti vaja reguleerida just selles Äh, määruses, selle asemel, et lihtsalt igaüks oma aruandlussüsteemi uuesti üle vaataks. mis puudutab EASA äh, rolli, siis seda selgitati siin juba väga hästi, me tahame, et EASA oleks, äh, oleks hõlmatud nõuandvasse töösse, kuid EASA ise ei uuri õnnetusi. samas on tal vaja ligipääsu õnnetuste alasele infole, sest ta vastutab sertifitseerimise eest ja seetõttu loomulikult peab tal olema kogu asjakohane info erinevate õnnetuste kohta, mille uurijad on kindlaks teinud. see tuleb äh, teksti selgelt sisse kirjutada, selgelt äh, peab olema näidatud, äh, mis on EASA agentuuri ülesanne ja roll, sest kui õnnetus on juba toimunud, on hilja hakata arutama, kellel on mingi, mingi, missugused õiguslikud volitused seetõttu tervitame me asjakohaseid äh, muudatusettepanekuid. mis nüüd puudutab ohvreid ja ohvrite nimekirju, siis tegemist on väga tähtsa, samas väga delikaatse küsimusega, millega seostuvad erinevad äh, õiguslikud ähm, teemad. üldiselt toetab nõukogu komisjoni ettepanekut ehk siis, äh, et ohvrite nimekiri tuleb avaldada võimalikult kiiresti, mitte hiljem kui kahe tunni pärast. ja mis puudutab seda tähtaega, Äh, siis muidugi me oleme kõik selle poolt, et meil oleks tähtaeg, mis oleks võimalikult lühike ja samas äh, teostatav. tänapäeval on olemas tehnilised vahendid ohvrite nimekirja kiireks avaldamiseks, kuid samas äh, ei saa võib-olla sellist kohustust panna lennufirmale, mis on kolmanda riigi lennufirma ja mis opereerib lendu, mis on teel kolmandasse riiki. samas ei saa me vastu võtta selliseid reegleid, mis on segased seega on vaja täpset ohvrite nimekirja, mis avaldatakse teatud lühikese tähtaja jooksul ja võib-olla see kahetunnine tähtaeg oleks piisav kompromiss. kuid sellega peab käsikäes käima ähm, tagatis anda ohvritele ka abi. ja ma arvan, et selle küsimuse peavad lahendama liikmesriigid oma tasandil. lõpuks tahaksin rääkida ka sellest, milline on ohutusalase teabe uurimise ja kohtuvõimude vaheline ehm, seos. ma arvan, et eh, see on eh, meie lepituse kõige keerulisem küsimus, kuivõrd sellega eh, seostuvad niivõrd keerulised õiguslikud aspektid, sellest rääkis näiteks härra Foster, Forster ning teisedki ja meie omalt poolt usume, et õnnetuste uurimise ainus eesmärk tegelikult ongi ennetada edasisi õnnetusi, mitte aga hakata jagama süüd. õnnetuste uurimine peab olema täiesti sõltumatu, see ei tohi olla seotud ühegi teise menetlusega. samas on meie, meie ees ka väga raske probleem, mis tuleneb põhiseaduslike kordade erinevustest erinevate liikmesriikide vahel. mõnes liikmesriigis on kohtuvõimudel õigus enda käsutusse saada igasugune tõendusmaterjal, mida nad peavad kohtumenetluses kasutamises, kasutamiseks vajalikuks ning äh, selles määruses oleks küll väga keeruline hakata liikmesriikidele ette kirjutama, kuidas nad peavad oma põhiseaduslikku korda seoses kohtute õigustega äh, muutma hakkama, sest äh, selline ettekirjutus tähendaks tugevat sekkumist liikmesriigi siseasjadesse samas ähm, ma arvan, et me peame küll austama liikmesriikide põhiseadusi ja põhiseadusliku korraga ette nähtud piiranguid, kuid samas tuleb äh, võimaldada uurijatele äh, nii vabad käed, kui neil on äh, vaja ning ka teistele asutustele tuleb anda info, mida nad hädasti vajavad. see toob meid info jagamise juurde ma arvan, nagu juba ütlesin, et tegemist on meie lepitusmenetluse kõige keerulisema punktiga. komisjon küll toetab osaliste tahet kiiresti edasi liikuda, kuid me pole kindlad, kas kiire edasiliikumine on võimalik. meie ajakava on väga tihe. siiski me kindlasti püüame seda teha, vaatame, mis on võimalik ning nagu härra Simson ütles, loodame, et lõppkokkuvõttes võtame me vastu hea õigusakti me oleme valmis äh, tegema seda, milleks meie oleme kohustatud. ning äh, nagu juba ütlesin, paljudes punktides on kokkulepe ju olemas, äh, mõnes teises punktis seda kokkulepet küll ei ole kuid äh, me peame lootma kaasotsustusmenetluse tugevatele külgedele ja peame, nagu juba ütlesin, lootma, et me lõpuks saame vastu võetud hea õigusakti. kui see on võimalik vastu võtta Hispaania eesistumise ajal, siis äh, on see veelgi parem, sest äh, see tähendab seda, et me tugevdame olemasolevat kava juba õige peagi. aitäh ja nüüd saab sõna proua raportöör. suur aitäh teile ähm,, härra esimees ma tahaksin omalt poolt tänada kõiki, kes on äh, minu raportit kommenteerinud ja sellega, äh, selle parandamisele kaasa aidanud. ma arvan, et me oleme praegu siin koosolekul jõudnud tähtsa konsensuseni härra Kansen ja teised rääkisid sellest, milliseid andmeid peaks andma ohvrite perekondadele muudatusettepanek viiskümmend kuus räägib äh, tagatistest, mis puudutavad äh, isikuandmete kaitset. Äh, proua Lichtenberg rääkis sellest, et tuleb, tuleb jõustada parlamendi seisukoht. ja proua Forster rääkis kohtu menetlustest ja kohtute tööga seotud uurimisest ning äh, ohutusalasest uurimisest ja sellest, kuidas need kaks on seotud. tegemist on kõige tundlikuma punktiga selles raportis ja me peame seetõttu vastu võtma väga ranged reeglid äh, selle kohta, mis on salajane ja mis ei ole sala-, mis on salastatud ja mis ei ole salastatud. kahtlemata on võimalik nendele küsimustele läheneda väga erinevalt ja ilmselt me hakkame neid erinevaid lähenemisviise tulevikus ka pikemalt lahkama proua Forster rääkis ühisest võrgustikust, sellest rääkis ka komisjoni esindaja. Ehm, ja esimeses töödokumendis oli ju juba ka öeldud, et kindlasti mingit lisabürokraatiat ei tule, mingit lisaagentuuri kindlasti ei looda. ning samuti samuti ei hakata kõige tõhusamale või kõige kiiremini töötavale büroole andma mingeid eeliseid võrreldes teistega, kelle töö võib-olla ei ole nii tulemusrikas. tulles tagasi härra Simsoni märkuste juurde, ma ei tea, kas te mind kuulate. kuid olgu. ei mulle ega variraportööridele ei ole loomuomane hakata püüdma esimese lugemise tulemust ükskõik millise hinnaga. me kindlasti ei soovi kiirustada, kuid me tahame, et parlamenti kuulataks. siin öeldi, et teave peab olema usaldusväärne ning see on õige. teave, mida antakse, peab olema täpne ja usaldusväärne. aga ikkagi tuleb seda anda kiiresti. mõelge sellele, mida peavad tundma ohvrite perekonnad nende tundide jooksul, mis vahetult ähm, järgnevad õnnetusele. kui me mõtleme Saventemi lennujaamale, siis on meil ju teatud kogemused olemas. ja Saventemi lennujaama suuruse põhjal võiksime öelda, et tunni aja jooksul küll juba saaks välja anda selle nimekirja. mõnes teises olukorras ehk on see raskem kuidas me üldse saaksimegi siin otsustada, kas nimekiri tuleb välja anda poole tunni, ühe tunni või kahe tunni jooksul, kõige tähtsam on see, et nimekiri oleks õige. räägiti ka õnnetuste ennetamisest ja sellest, kui oluline see on. ja ma usun, et me peame, peame kindlasti analüüsima ohutusalaseid äh, andmeid ning äh, tagama, et et äh, kohtumenetlus ja ohutusalane uurimine ei oleks omavahel äh, seotud. ma usun, et nüüd olen ma kõige tähtsamad punktid äh, ka läbi võtnud, aitäh! Just... suur tänu, proua de Veerak, ma tuletan kolleegidele meelde, et hääletus toimub homme meil siin ja täiskogule peaks see jõudma kas juulis või septembris. päris kindel ei ole, millal aga pärast homset hääletust on teil variraportööridega koos võimalik kõik asjad veel läbi arutada. järgmine päevakorrapunkt peaks olema härra Vlasaki raport väikesõidukite heitmete kohta, aga ta, raportöör tuleb siia alles paarikümne minuti pärast. seega, kuna raportöörid on kõik kohal, teeksime ettepaneku, et arutame pigem äh, härra El Kadraui raportit. kui te leiaksite härra Kuuni üles ka, siis oleks väga tore, sest ta on üks variraportööridest. kui härra El Kadraui on nõus, siis arutaksime tema raportit kõigepealt me räägime siin komisjoni rakenduspädevustest, see peaks teid kõiki üleval hoidma. suur tänu. tegemist on võib-olla mõneti tüütu, aga väga olulise küsimusega, sest me räägime siin oma otsuste mõjust. meie otsuste rakendamisest kolleegid, härra esimees, kolleegid, kui te soovite jutelda, tehke seda väljas. kui te tahate äh, ära minna siit, siis kandke parem suisse, mitte puukingi, sest müra on üsna suur. ja soovitav oleks ka mobiiltelefone mitte kasutada. härra Elka Traui, suur tänu ma soovisin teile lihtsalt meelde tuletada, et meil on neli pro-, menetlust, kõigepealt regulatiivne äh, menetlus, mis annab meile vetoõiguse, siis regulatiivmenetlus, mille kaudu Euroopa Parlament saab esitada kaebuse, kui komisjon on ületanud oma pädevusi, siis on meil juhtimismenetlus see puudutab programmide rakendamist äh, nagu, mis on seotud ka eelarveliste küsimustega, nagu näiteks Marco Polo programmi puhul ja siis nõuandev menetlus kõikide teiste juhtumite puhul. Lissaboni lepinguga pandi paika lihtsalt kaks uut menetlust en,, endine komitee menetlus tähendas, et me räägime siin delegeeritud aktidest vastavalt artiklile kakssada üheksakümmend Lissaboni lepingust. see on enam-vähem see äh, sarnane meie järelevalvemenetlusega, kus meil parlamendina on vetoõigus. ja teine äh,, äh teine äh, dele-, äh, delegeeritud aktide äh, kõrvalakt on rakendusaktid, see on paika pandud artikliga kakssada üheksakümmend üks Lissaboni lepingust. erinevad parlamendikomisjonid koostavad siis oma arvamused õigusasjade komisjonile. ja küsimus on siin loomulikult selles, et millisel juhul on tegemist delegeeritud ja millisel puhul rakendusaktiga ja see tuleb lõpuks paika panna, sest muidu need vaidlused kerkivad järjest esile põllumajanduskomisjoni puhul näiteks oleks tegemist äh, äh, see uue menetluskorraga see, aga meie puhul teatud juhtumid, mis ei langenud järelevalve menetluse alla, langeksid nüüd pigem äh, siiski delegeeritud aktide alla. ja selle küsimusega peame, seda küsimust tuleb nüüd tähelepanelikumalt lahata ma tutvustaksin lühidalt oma raportit, ma keskendun siin kahele aspektile. kõigepealt juurdepääs infole. see on minu arvates kõige tähtsam küsimus. komisjon ütleb, et Euroopa Komisjon ütleb, et Euroopa Parlamenti tuleb teavitada komisjonide otsustest Te teate, et kõik komisjonid tegelevad rakendusaktide väljatöötamisega. mina teen siin ettepaneku, et me peame saama kogu info samal ajal liikmesriikidega. oluline on, et meid koheldaks liikmesriikidega võrdselt. komitee menetluse puhul see nii ei olnud. samuti soovin ma, et meil oleks teatud vaatlejaõigus, kui need komisjonid kohtuvad, liikmesriikidel on ju see õigus, meil peaks see samuti olema. me ei pea seda õigust ju iga kord ära kasutama, see oleks võib-olla liialdus, aga teatud juhtudel oleks sellest kasu. niisiis kui see vajalikuks osutub, vajalikuks peaks osutuma, siis saadame me oma esindajad äh, vaatlema me ei soovi siin, ma, ma ei soovi siin rohkem pädevusi, kui Lissaboni lepingus kirja on pandud. ma lihtsalt soovin, et me kasutaksime võimalikult palju oma õigust infole, sest see on seotud ka läbipaistvusega. ja see tähendab ka, et meil on parem võimalus jälgida, millal komisjon täpselt oma pädevusi ületab. probleemne aspekt see teine aspekt siin raportis on seotud üleminekuga olemasolevatest menetluskordadest Lissaboni menetlusteni. me soovime, et komisjon, Euroopa Komisjon vaataks üle olemasolevad õigusaktid ja ta, et ta tagaks, et olemasolevad menetlused kohaldataks Lissaboni lepinguga. tuleb vaadata üle siis olemasolevad õigusaktid ja anda hinnang sellele, et me, selle osas, et millise menetlus, millise menetluskorra alla teatud akt kuulub, ehk siis kas rakendus või delegeeritud akti alla. praegune komisjoni ettepanek selles valguses piisavalt kaugele ei lähe Nad ütlevad, et endine järelevalvemenetlus jääb paika ja kolm ülejäänud menetlust rakendada, asendatakse rakendusaktiga. see aga tähendab, et meil on väga vähem mõju nende rakendusaktide puhul. minu arvamus on, et neid nelja kategooriat ei saa jagada lihtsalt nii, et üks langeb öö, ühe süsteemi alla ja kolm ülejäänud siis langevad rakendusaktide alla, ma arvan, et me peaksime käsitlema igat juhtu siin eraldi ja komisjon peaks tulema välja oma ettepanekuga. samal ajal, oodates komisjoni ettepanekut, soovin ma siin, et parlamendil ja nõukogul oleks õigus kasutada oma vetoõigust rakendusmenetluse puhul seega ma kutsun komisjoni üles töötama väga kiiresti ja tulema välja spetsiifiliste muudatustega, et meie süsteem oleks kohaldatud Lissaboni lepinguga. kaks kolleegi, proua Ajala Sender ja proua Tsikau on esitanud muudatusettepanekuid. proua Tsikau muudatusettepanekud näiteks kaheksa ja üheksa on ülearused minu arvates, siin soovita-, soovitakse ka komisjonide lõppotsustest teada and-, andmist, aga see on Lissaboni lepingusse juba sisse kirjutatud. Nendele on juurdepääs ka internetis, seega ma arvan, et me ei pea sellest siin eraldi rääkima. muudatus kümme. räägib potentsiaalselt huvitavast küsimusest Äh, mis äh, on seotud teiste komisjonidega, aga meie oma see eriti ei puuduta. muudatus kaksteist. proua Tsikau soovib, et liikmesriikide delegatsioonide liikmelisust, äh, liikmelisust oleks välja Äh, oleks selgelt selgitatud, et millistest piirkondadest nad, inimesed pärit on ja edasi. ma arvan, et see ei ole päris vajalik, peale selle see maksaks päris palju. sest delegaate on sada neli. praegusel hetkel on sageli kohal ainult üks inimene, niisiis inimeste arv suureneb. muudatus kolmteist on, sellega on kõik korras, sest see on seotud minu muudatusega neli. muudatus kaheksateist siin olen ma valmis suulise muudatusettepaneku läbi jõudma kompromissile. ja siis proua Ajala Senderi üksteist muudatusettepanekut. mõningad neist on äh, kooskõlas minu muudatusega kolm, muudatusettepanek seitseteist on ka täitsa tore. ta soovib, et parlamendil oleks võimalus teatud dokumendi või juhtumi puhul kõiki edasisi arenguid samuti jälgida. sageli jõuab meieni teksti mustand, seda siis muudetakse korduvalt. minu arvates oleks huvitav jälgida, kuidas see tekst edasi areneb, mitte et ainult meieni jõuaks teksti lõppversioon. seega see on üsna huvitav ja ma täitsa toetan teie ettepanekut. olgu, ma praegu lõpetan, kui teil on küsimusi, siis palun. suur tänu, härra Kuum ja danke, Vorsitzende. jah, suur tänu, härra esimees. suur tänu kõikidele kolleegidele ja raportöör Elka Truile. ta on teinud tublit tööd ja tegelenud väga keerulise küsimusega, millega tuleb küll tegeleda. on väga tähtis, et me Lissaboni lepingut ka tõesti rakendame ja delegeeritud ja jõustatud aktidega on meil parlamendiliikmetel võimalik Äh, oma õigustele anda uus tähendus. sealjuures peaksime me olema ettevaatlikud, sest äh, vana komitoloogia menetlust ei tohiks me kasutada mitte ainult delegeeritud äh, aktide puhul, sest muidu rakenduslike aktide puhul jääme me tühjade kätega. ning õigusloojatena tuleb meil hoolitseda selle eest, et et me annaksime ka komisjonile vihjeid, mis suunas liikuda. kuid rakenduslike aktide puhul on meil väga vähe informatsiooni selle üle, milliseid rakendussätteid komisjon välja töötab ja millise suuna ta liikmesriikidele kätte annab. ja sellepärast on väga tähtis, et meil oleks see erikomisjon komitoloogia jaoks, nüüd on see delegeeritud aktide jaoks et meil seal oleks liikmesriikide eksperdid, kellel on ka hääleõigus, samamoodi ka komisjon, kellel on hääleõigus. nii et me saaksime paralleelselt informatsiooni ja samal ajal informatsiooni koos komisjoniga, et meil oleks võimalik protsesse mõjutada. võib olla ka vajalik see, et me saame vaatleja staatuse parlamendiliikmetena. vahel on väga tähtis, et me lihtsalt isiklikult oleksime kohal et me ei saaks mitte ainult hiljem protokollidest nimekirja, vaid me ka tõesti teaksime, kuidas otsused vastu võeti. ja meie Rahvapartei fraktsioon toetame kõiki neid muudatusettepanekuid, mis selles suunas lähevad ja härra raportöör kompromissides on need ka välja toonud, mõned neist ka tagasi lükanud. aga ühesõnaga nüüd te teate, milline on Rahvapartei seisukoht. siis nüüd see üleminekuperiood on väga tähtis, et meil ka selle kohta oleks kindel protseduur. et me nüüd komitoloogia menetlusest ei läheks nüüd lihtsalt äkki üle delegeeritud või rakendusaktide pool, peale, vaid et äh, meil, meil oleks võimalik neid näiteks kaks kuud enda käes hoida ja et seda aega peaks olema võimalik pikendada veel kaks kuud Need on minu märkused, suur tänu hästi tehtud töö eest. jaa, proua Maisner, jah, suur tänu, härra esimees, härra Kelgatrui on tõesti väga hästi töötanud ja komitoloogia pole mitte kunagi olnud kõige põnevam ja kõige toredam teemavaldkond Transpordikomisjonis. aga praegusel hetkel tundub Lissaboni lemmik, leping olevat üks väga-väga tore küsimus ja väga huvitav on vaadata, kuidas Lissaboni lepinguga parlamendi volitusi laiendatakse, mõeldes siin ka delegeeritud ja rakendusaktide peale. sest mulle tundub, et äh, praegusel hetkel on selle kahe küsimuse osas siiski natukene äh, seda asja vaadatud nii, et see on laiali puistatud jah, komitoloogiakomisjonis kohe kindlasti oli laua taga rohkem juriste kui siin. ootame ära, kuidas nemad nüüd tõlgendavad seda küsimust ja seda, kuidas Lissaboni lembikut nüüd äh, rakendada parlamendi rolli tugevdamisel. ma arvan, et osa muudatusettepanekutest lähevad meie arvates kaugemale kui see, mis Lissaboni lepingus on kirjas meie õigustena. kuid see kohe kindlasti on tõlgendamise küsimus ma olen paljudes küsimustes nõus sellega, mida raportöör on ette pannud. ja ootan nüüd põnevusega, hoolimata nüüd sellest, mis on homme meie hääletustulemus, seda, mis siis vastutavas komisjonis tegelikult välja tuleb ja kas tõesti meie õigusi ka tugevdatakse, sest see on tegelikult põhiküsimus. suur tänu! suur tänu, ma arvasin, et kõnelejate nimekiri on ennast ammendanud, aga proua Lichtenberger ilmselgelt huvitub komitee menetlusest ka vägagi. palun. jah, otse loomulikult ei, tegelikult õiguskomisjonis olen tegelenud selle küsimusega ja seepärast jälgin nüüd suure tähelepanuga arutelusid ka siin. suur tänu muudatusettepanekute eest, need on selged, täpsed ja neid on võimalik rakendada. ja ma ka õiguskomisjonis äh, kavatsen neid toetada me just transpordikomisjonina ei tohiks alahinnata seda küsimust. eelmisel ametiperioodil oli meil võimalus komitoloogia küsimust ähm, tõstatada siis, kui me rääkisime vedelikest lennukite pardal ja see juba näitas, kui tähtis kogu see küsimus on, nii et see kõik klapib väga hästi kokku kui me praegusel hetkel seda küsimust ei vaata, siis kõik need õigused, mis me Lissaboni lepinguga saime, jäävad õhku rippuma, neid ei kasutata. nii komisjonis kui ka nõukogus on näha tendentse, kus soovitakse hoida meie õigusi võimalikult madalana. me näeme seal praegu võitlust erinevate jõudude vahel ja meie parlamendina peame nüüd Lissaboni lepingut kaitsma, kuna lep-, lepingut õõnestasid juba liikmesriikide valitsused, nii et kallid kolleegid, ärge suhtuge sellesse asjasse liiga kergelt, tegemist ei ole mitte ainult tehniliste normidega, mõelgem siin kehaskänneritele, vedelikele lennukite pardal, kus üritati nurga tagant veel otsuseid läbi suruda, mis olid parlamendile täiesti vastukarva, nii et kaitske neid otsuseid ja kaitske õigusi, mis Lissaboni leping meile ette näeb. nii et olen nõus kolleeg Elgal Truiga, ma toetan teda ja see, mis puudutab vaatleja staatust, see on tähtis, sest ainult kohaloluga on meil võimalik sümboliseerida seda, et arengud toimuvad ja et parlament kavatseb ka arengutest osa võtta. ja me peaksime nüüd mõtlema ka selle peale ja see on nüüd meie asi, et äh, me ka täiskogul äh, saaksime raporteid selle kohta, milliseid rakenduslikke delegeeritud akte on vastu võetud ja mis nendest siis ka lõpuks saab. nii et peaksime tulevikus rohkem tähelepanu sellele pöörama, sest meie oleme need, kes lähevad koju valimisringkonda ja kelle käest küsitakse, et mis te siis ära tegite, et meile öeldakse siis, et suuga teete suureline, käega ei kärbse pesagi, suur tänu. Thank you very much, I don't know, Said, if you want to say. ma ei tea, kas sa said, said, soovid veel kommenteerida? ega sa ei pea. suur, ma soovisin lihtsalt tänada kolleege toetuse ja nende ettepanekute eest. ma rõhutaksin veel kord, kui olulise teemaga on tegemist, kuigi me eriti ei viitsi nendest tüütutest asjadest rääkida. aga need asjad on väga olulised meie tulevases töös. me peame tõesti oma põhimõtted paika panema, me ei tohi lubada seda, et kõik asjad lähevad omasoodu, sest me peame oma õigusi võimalikult tõhusalt ära kasutama. suur tänu ja ma loodan tõesti ka, et õigusasjade komisjon räägib hästi komisjoni ja nõukoguga läbi, see ei ole meie ülesanne. suur tänu. Can I move on to the next item, before I move on to the next item, it's very remiss of me not ennem kui me järgmise päevakorrapunkti juurde lähen, on, tuleb meelde tuletada, et häbiväärsel kombel unustasin ma meie saksa kolleege õnnitleda Eurovisiooni võitmise eest. laupäeval ka belglastel läks päris hästi ja loomulikult Ühendkuningriigil, kes kõige viimasena lõpetas aga, aga meid välja ei saa visata, sest tuleb välja, et me oleme sinna ka raha maksnud. järgmisena Vlasaki raport uute väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta. härra Siile, te vist olite nõus härra Vlasakit asendama, seega ma olen väga tänulik teile. aga kõigepealt protseduuriline küsimus, arvatavasti see puudutab Eurovisiooni lauluvõistluse hääletussüsteemi. jah, ka mina tahaksin kõiki Leenasid siin õnnitleda. jah, äh, mul on suur austus härra Vlasaki töö ees, minu arvates on aga väga raske seda raportit täna arutada ja ka muudatusläbi ettepanekuid läbi vaadata ja kompromissettepanekuid meie saime hääletusnimekirja esimese, teise ja kolmanda ja pool neli veel viimase, kus on kirjas, et see pole ka veel lõplik, et tuleb veel üks, nii et teeksin ettepaneku, et me selle arutelu ja hääletuse lükkaksime edasi järgmisele koosolekule ja kui me üritame siin komisjonis kokkuleppele jõuda, siis peaksime üritama siiski ähm, saama raportööri arvamuse päev enne arutelu selleks, et ka teised saaksid seda arvamust lugeda jaa, ma mõistan, miks sa nii ütlesid, aga ma pean kõigepealt, ma pean siin kõigepealt seda äh, küsimust arutama, oodake natuke. The information I'm getting, Matthew, is that this is, has been mentioned to see ettepanek tehti ka raportöörile, aga ta ei soovi seda edasi lükata, kuigi kompromiss muudatusettepanekute edastamisega saadikutele on olnud probleeme. siin on selline võimatu olukord, et kui raportöör sooviks edasi lükata selle küsimuse kuu aega, siis probleeme ei ole, aga ma olen aru saanud, et ta nagu ei ole eriti vaimustuses sellest mõttest. aga loomulikult teie ise peate otsustama, mida te teha tahate. mida variraportöörid arvavad? Äh, jah, härra esimees, ma austan kõiki kolleege aga kui kuusteist null viis tuleb mulle e-kiri, kus on kirjas, et äh, veel tulevad kompromissettepanekud, mida kavatsetakse hiljem arutada, siis ma tõesti ei saa aru, millest me täna siin rääkida kavatseme. küsin variraportööride käest kõigepealt nende arvamuse, kõigepealt äh, Rahvapartei, siis Sotsiaaldemokraadid, ALDE, Rohelised ja Kuue küsin lihtsalt kiiresti, et teada saada, mis te arvate ja mida te soovite teha, Dominik. Je veux, je veux rien dire contre mon coordinateur. <laughs> Je bloque aussi. ma ei hakka koordinaatorile vastu vaidlema, jah, väga tore, SAP, sotsiaaldemokraadid, Tanja. Well, Brian, I I'm, I'm open for every suggestion, but ma olen kõikidele ettepanekutele avatud, aga kui me jõuame kompromissile, siis me võime ju ka hääletada. aga variraportöörid vist ei ole päris ühel meelel ja raportöör ei ole siin. seega väga keeruline on otsust vastu võtta mina olen samuti üllatunud, et raportööri siin ei ole, ilma temata on väga keeruline rääkida ma sain aru, et pärastlõunal pidid meieni jõudma mingid kompromissmuudatusettepanekud, aga ma ei tea, kas me peaksime nüüd hääletuse edasi lükkama. jah, sellel on, see on seotud Tšehhi valimistega, aga valimised toimuvad ju kuskil kogu aeg. Dirk. jah ähm kui me täna ei aruta ja homme ei hääleta, siis minugi poolest, aga minu, olen valmis ka arutama, sellepärast et minu olukord on päris hea, ma tean, milline on kompromiss. ja ma võin meie fraktsiooni nimel arvamuse öelda, kui te olete selle vastu, siis ma ei hakka vastu vaidlema, kui Mathieu ja tema fraktsioon ei soovi arutada, siis ma otse loomulikult ei kavatse talle survet avaldada. ei, minu pärast ei pea nüüd arutama ja hääletama täna Mihhail, jah, mina toetan äh, Mathieu Grossi ettepanekut, me ei saa rääkida kompromissidest, mida me veel ei ole näinud. mina ei olnud kuusteist null viis mitte oma kontoris, vaid siin ma ei ole mitte midagi näinud ja sellepärast ma arvan, et arutelu tuleks edasi lükata. suur tänu, Jen-, proua Jensen ja siis Robert, proua Jensen. mina tahaksin öelda, et Äh, esiteks on meil hääletusnimekiri, kus öeldakse, et hääletame plokis, mitte arklite, artiklite üle, vaid kõikide muudatusettepanekute üle, mida on teinud üks inimene ja minu arvates on see väga naljakas protseduur, sellepärast et me ei, ei saa ju siis kompromisse välja töötada. ja siis ei ole ka mina kompromissettepanekuid näinud, olen ainult kuulnud kõlakaid nende kohta, nii et me ei saa tõesti eh, siin tõsist arutelu pidada, vaid me arutaksime lihtsalt kuulujutte, nii et ma ka täna lükkaks selle asja edasi. Robert, kas sina sooviksid öelda selle valguses kõike veel midagi? jah, kõigepealt menetluskorrast, ma ei ole kõikide üksikasjadega päris kursis, sest härra Vlasak eh, juba Strasbourgis ütles, et ta ei tule siia Tšehhi valimiste tõttu ja härra esimees juba rääkis sellest. aga mis puudutab minu fraktsiooni personali, kes on sellega äh, asjaga töötanud, siis äh, mulle tundub, et jah äh,, ei olda nende kompromissidega päris rahul, isegi meie fraktsioon on kahe kompromissi puhul jäänud erapooletuks, võib-olla tõesti jää-, lükkame selle edasi. oleks väga lahke teistest äh, fraktsioonidest, kui, kui nemadki nõustuvad. okei okay,, thanks for that, well a... suur tänu esimees tuleb välja, peab selle otsuse tegema. jah, kindel. olgu, ma kuulasin nüüd ära kõik, mis teil öelda on. tegemist on olulise teemaga ja ilmselgelt mõned fraktsioonid arvavad, et neil ei ole olnud võimalik kompromissmuudatusettepanekuid äh, põhjalikult lahata ennem homset hääletust. kasuks ei tule ka muidugi asjaolu, et raportööri pole kohal, me ju kõik mõistame, et valimiste ajal võib nii ka juhtuda. seetõttu ma teen teile ettepaneku, et me lükkame arutelu ja hääletuse edasi järgmisesse koosolekusse. ma arvan, et me suudame selle päevakorda sisse suruda. vabandust, Robert, ma tean, et sa soovisid sellega edasi minna täna, aga mina pidin selle otsuse vastu võtma. ma ei soovi vastu võtta vastupidist otsust, kui suured fraktsioonid ütlevad ei, sotsiaaldemokraadid võivad ka nõustuda ei, ka teised fraktsioonid ütlevad ka ei. jah, ma pigem lükkaksin selle kuu aega edasi. Said, üldisem märkus. Mathieu, Mathieu'l oli õigus, on väga keeruline nii äh, Äh, töötada, et kompromissid jõuavad kohale, on ainult paar tundi ennem hääletust, seda on tarvis fraktsioonis arutada ja nii edasi. seega võib-olla oleks soovitav, kui me koostaksime mingisugused suunised raportööridele ajakavade kohta, ma tean, et üldiseid reegleid ei ole ju olemas, sest mõningate küsimusi, mõningaid küsimusi saab lahendada alles protsessi lõpus, ma mõistan seda väga hästi, aga äh, sellistel juhtudel me tõesti ei saa ju hääletada ilma selleta, et raportöör ei oleks kaasatud. kui just ei ole sõlmitud kindlaid kokkuleppeid ja kõik ei ole selge, kõik on selge. suur tänu. kuna tegemist on tehnilise küsimusega, kuna meil on tarvis raportööri kohalolekut, siin on palju kompromissmuudatusettepanekuid, meil on tarvis raportööri ekspertnõuannet, seetõttu ma otsustasingi lõpuks edasi lükata peale selle ma arvan ka, et ei ole ka raportööri suhtes õiglane see, et, et hääletusel, kui teda ennast kohal ei ole, võib, võidakse küsida küsimusi ja ta ei saa nendele vastata, seega lükkame selle küsimuse kuu aega edasi ja loodetavasti sekretäriaat leiab järgmise koosoleku päevakorras piisavalt ruumi, et see küsimus sinna ka sisse suruda. lepime pigem selle olukorraga sest ol-, öö, tingimused on lihtsalt sellised. järgmine päevakorrapunkt. natukene varakult küll, aga raudteede küsimus siis ja vaatame läbi muudatusettepanekud esimese raudteepaketi kohta. okei okay., can I first of all thank my coordinator colleagues for asking me to come up kõigepealt suur tänu kolleegidele, et nad äh, soovisid, äh, et mina koostaksin resolutsiooni pärast suulist äh, küsimuse esitamist ja suur tänu ka kõikidele fraktsioonidele, kes esitasid minu dokumendile palju muudatusettepanekuid. resolutsiooni projekt, mis teie ees on ma üritasin siin saavutada tasakaalu olulisemate küsimuste eh, ja eh, reeglite mittetäitmise vahel liikmesriikide poolt ja ka komisjoni rolli eh, võtsin ma siin arvesse. jah, ma mõistan vägagi, miks teatud muudatusettepanekud tegelevad sellega, mida raudteedel vaja oleks. suurem osa teist ju teab, et, et ma võtan tõsiselt raudtee vajadusi, aga kas me peaksime siin resolutsioonis rääkima raudtee vajadustest, sest siin me räägime spetsiifiliselt ühe õigusakti ellurakendamisest. kolleegidel Ida-Euroopast ütleksin ma, et ma olen valmis ükskõik missugusele barrikaadile ronima, et te saaksite rohkem investeeringuid oma raudteedesse. ma toetan teid selles võitluses. aga see raport ei peaks tegelema selliste asjadega. sest minul ant-, minule anti käsk koostada dokument esimese raudteepaketi e, kohta ja eriti rikkumiste kohta selle ellurakendamises. lihtsalt teile teadmiseks, alguses kohe. minu resolutsioon keskendub äh, tegemata jätmistele viimase viie aasta jooksul selle paketi ellurakendamises, eriti just Euroopa Komisjoni tegemata jätmistele, sest räägime siin ka liikmesriikide omadest. samuti äh, mainin ma infrastruktuuri haldajate sõltumatuse puudumist, regulatiivametite puu-, puudulikku tegevust, mis tekitab probleeme ka konkurentsiga ja samuti maksete süsteemidega. me teeme siin järelduse, et on kahe tuhande kümnendal aastal vaja üle vaadata, raudteepakett, see peab olema meile oluliseks prioriteediks ja prioriteediks peaksid olema ka need probleemid, mida ma mainisin. ja Euroopa raudteevõrgustikele peab ter-, selle paketi terviklik ellurakendamine olema aluspõhimõtteks nelikümmend seitse muudatusettepanekut on siia esitatud, see puudutab peamiselt äh, raudteevõrgustiku äh, infrastruktuuri ja selle rahastamist, mõningad muudatusettepanekud minu arvates natukene nõrgendavad seda resolutsioone, resolutsiooni, kus siin ei mainita liikmesriike, kes ei ole täitnud esimese raudteepaketi nõudeid või näiteks, et ei ole, kes ei ole rakendanud konkurentsivõimealaseid sätteid. mõningad muudatusettepanekud soovivad täielikku äh, raudteeturu, kaasa arvatud äh, reisijate transpordi liberaliseerimist, kui mitte täna, siis vähemalt homme. mõningad muudatusettepanekud räägivad infrastruktuuri haldajate sõltumatusest ja terve rida muud äh, saadikuid soovivad infot äh, liikmesriikide ja komisjoni äh, erinevate õigusalaste tõlgenduste kohta. terve rida muudatusettepanekuid puudutavad infrastruktuuri makse, siis äh, räägitakse ka ressursside vähesusest, aga terve rida muudatusettepanekuid soovivad olla vähem kriitilised äh, infrastruktuuri maksude osas. lõpetuseks tahaksin öelda, et dokumendi koostamise algusest alates on kuulutatud veel üks liikmesriik rikkujaks, nimelt Bulgaaria. seega nüüd on rikkujaid kolmkümmend kaks, kakskümmend kaks, mitte kakskümmend üks. komisjoni esimehena olen ma üritanud jõuda konsensusele fraktsioonide vahel selle resolutsiooni osas ja ma tõesti hin-, mõistan asjaolu, et teatud aspektid ei meeldi ühele fraktsioonile, teatud aspektid teisele. aga ma soovin saavutada üldist konsensust ja me peame rõhutama seda fundamentaalset aspekti, et esimest raudteepaketti pole kahekümne kahe liikmesriigi poolt ellu rakendatud. ja kui me läheme liberaliseerimisega kaugemale, kui me soovime luua konkurentsivõimelist ja tõhusat Euroopa raudteevõrgustikku, tuleb kõigepealt ellu rakendada esimene raudteepakett juba alguses ma rääkisin, et väga tore on, et me kirjutame kõik oma soovid siia sisse, mida me soovime oma koduriikides, et tehtaks, aga eelkõige sa-, peame me saatma selge sõnumi liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile, et parlamendina ei ole me rahul sellega, et esimest raudteepaketti pole ellu rakendatud. ja et vigade parandamiseks parandamiseks pole mitte midagi senini ka ette võetud. jah, ma mõistan seda, et raudteedel on vaja investeeringuid edasiliikumiseks ja raudteepaketi rakendamiseks. resolutsiooni ma kirjutasin selle ka sisse et jah, tõesti, liikmesriigid peavad tegema investeeringuid, tagamaks paketi ellurakendamine, aga kolleegid, ma ei soovi, et meie raudteed tuleksid jälle välja üheksa erineva põhjusega, miks me ei saa midagi ette võtta, selle asemel, et nad tooksid välja ühe põhjuse, miks nad saavad. ma ei soovi, et nad koos liikmesriikidega hakkaksid viivitama selle otsuse ellurakendamisega milles liikmesriigid meie parlamendiga juba paar aastat tagasi kokku leppisid. minu arvates see resolutsioon on tasakaalustatud, ma mõistan jah, et soovitakse teha muudatusettepanekuid, aga ma soovin eh, siin jääda selle resolutsiooni teema raamesse, et lõppresolutsioon näitaks selgelt, milline on parlamendi positsioon, nimelt, et me soovime, et esimest raudteepaketti rakendatakse ellu ja et astutaks selle tagamiseks ka vastavaid samme. mina arvan igal juhul, igal juhul nii. härra Kross. Ähm. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et oleme nüüd juba tunde seda küsimust arutanud ja tegelikult me soovime nüüd, et lõpuks hakataks rakendama seda, mis juba aastaid tagasi vastu võeti ka mina arvan, et Rahvapartei nimel võib öelda, et paljudes punktides on meil võimalik kompromissidele jõuda just kõige tähtsamates küsimustes. ja mis puudutab üksikuid muudatusettepanekuid, äh, siis oleme teiega nõus. kolleeg Marin Esko ei soovinud siin riike nimetada, olla diplomaatiline, kuid mina ja meie leiame, et see nimekiri peaks siiski sisse jääma. on riike, mis näevad erinevalt ka seda vahetegemist erinevate struktuuride vahel raudtees. ja nüüd, ja seda on toetanud ka komisjon, kuid see ei tähenda seda, et meie peaksime siin hakkama valima sõnu, mis teiste riikide jaoks äh, oleks heaks võimaluseks äh, erinevate äh, infrastruktuuri pakkujate juhtidel öelda, et seda ei oleks siiski vaja teha. seepärast toetan teie ettepanekuid ja me teame küll, et ei võta ühtegi neist tagasi, kuid võime päris kindlad olla, et teenuse pakkuja ja infrastruktuuri haldaja peaksid jääma erinevateks, sellepärast et mõttetu jagamine ei saa olla midagi, mida me soovime. me leiame, et kõigepealt peaksime esimese paketi ellu viima ja siis alles teise peale mõtlema. ei saa ju olla nii, et äh, me esimese pak-, esimest paketti ja selle rakendamist ei kontrolli ja hakkame uut välja töötama. me soovime turu avamist tahaksin seda veel kord toonitada, me leiame, et turu avamine peab olema selline, mis arvestab tarbijate huvisid. ja teenused äh, peaksid olema sellised, mida pakutakse korrektselt, aga see kõik ei räägi ju turu avamise vastu ja ma arvan, et mõisteid turu avamine tuleb kasuks ka tarbijatele ja on ka majanduslikult mõttekas. mida me ei soovi ja see on üks vana diskussioon, me ei ole nõus sellega, et teatud riigid ei ole nõus turgu avama, aga saadavad oma ettevõtted äh, teistesse riikidesse osalema sealsetel äh, avalikel pakkumistel. me tahaksime siingi siiski rääkida vastastikuse põhimõttest. jah, seal Pariisis võivad olla küll väga toredad inimesed, aga kui RTAP annab kolmkümmend, kolmekümneks aastaks monopoli ja paneb selle ametlikult ka kirja, vabandust, Dominik, aga kui siis meile öeldakse, et, et te peaksite Roomas avalikul pakkumisel osalema. nii et sellepärast ma leian, kallis härra esimees, tänan, et te meile nii varakult saatsite selle dokumendi meil oli võimalik sellega tutvuda ja seepärast toetan teie ettepanekut, eriti kui te panete vastastikuse põhimõtte sinna sisse, oodates siis turgude avamist. ei saa olla nii, et me aitame neid, kes turgu pole avanud ja ja lubame neil siis teistes riikides avalikel pakkumistel osaleda, nendes riikides siis, kus esimene raudteepakett on rakendatud. see on Rahvapartei seisukoht, me oleme oma nurki natukene maha lihvinud võrreldes varasema seisukohaga ja seepärast leiame, et meie seisukoht on toetamist väärt ja toetame ka raportööri seisukohta. Thank you much. Mr Al Kadri for the S and D, then followed by Mr Sturks. härra Al Kadri ja siis härra Sterks, see on siis selline Belgia äh, aspekt kõigepealt Eh, eens met uw benadering. Ik denk dat we ons in deze resolutie moeten jah, meie oleme ka selle lähenemisega nõus. me peame keskenduma esimese raudteepaketi jõustamisele. me võime transpordiseadustest suisa raamatuid kirjutada, kui me tahame kõiki seisukohti välja tuua. tähtis on see, et me annaksime avalikkusele ühtse seisukoha ühtse signaali selle resolutsiooniga. infrastruktuuri haldajate sõltumatus, ka siin me ei peaks võib-olla tõesti liiga pirtsakaks muutuma. peame lihtsalt ütlema, et on täiesti selge, et haldaja on sõltumatu ja sellepärast äh, ei soovi minu fraktsioon, et me seda küsimust üldistaksime nii, nagu seda teevad siin mõned muudatusettepanekud. siis meetmed, mis puudutavad esimese raudteepaketi rakendamist ja lõivusid. me toetame neid, meil on vaja finantsvahendeid selleks, et raudteetransporti toetada. liberaliseerimine üleüldiselt. Te teate ju, et minu fraktsioon ei ole liberaliseerimist pannud oma lipukirjaks. me teame aga, mis on liberaliseerimise eelised. samas aga liberaliseerimisega peaksid kaasnema ka teised asjad, nagu hästi toimiv vastastikus äh, finantseerimine ja nii edasi. seepärast ei, leiame, et liberaliseerimine oleks imevahend, mis aitaks kõik probleemid lahendada. täna peame me siin arutelu, me oleme selle poolt, et äh, kaubaveoturg avatakse, aga see tähendab ka seda, et äh, kaupade vedu raudteel ka suureneks, seda tuleb meil toetada, kuid praegusel hetkel räägime me siin praegu reisijate veost kolmandas äh, raudteepaketis oleme me rahvusvahelise reisijateveo ka sisse pannud. nüüd on vaja meil endalt küsida, kuidas edasi liikuda. olen nõus härra Krossiga. selles osas, mis puudutab äh, mitmekülgsust, ma olen samamoodi veendunud, et need riigid, kus ettevõtted äh, otsivad Äh, osalust kolmandates riikides, äh, seal tuleks kõigepealt turud avada, enne kui minnakse teistesse riikidesse turgu vallutama. ma leian, et alati ei peaks kukli seest rusinaid välja noppima. ja lõpetuseks toetan härra esimeest. Uh, aitäh, härra Sturks. Ik steun ook uw aanpak. Het is, we moeten nu een tekst maken over de suur tänu, härra esimees. meil on tegemist tekstiga, kus räägitakse esimese raudteepaketi rakendamisest. me ei räägi siin mitte euro üle-euroopalistest transpordivõrkudest, me ei räägi siin avalikest teenustest. selle kohta on teised resolutsioonid. meie aga räägime siin ainult esimese raudteepaketi rakendamisest selle paketi vastuvõtmisest on möödunud kümme aastat ja praegusel hetkel on näha, et seda paketti pole paljudes liikmesriikides isegi mitte puudutatud, rääkimata rakendamisest. väga palju on arutatud sellest äh, paketist. ühed räägivad üht, teised teist, kolmandad kolmandat. võib-olla peaksime me komisjonile rohkem survet avaldama see ei olnud, need ei olnud minu kõrvaklapid. me peaksime komisjonile survet avaldama selleks, et nad ka liikmesriiki kontrolliks ja et liikmesriigid peaksid kinni selleks, milleks neid on kohustatud. jah, ka vastastikune toimimine on väga tähtis, Saidil on õigus. kuid, kui mingil ajahetkel suurendatakse ainult bürokraatlikke tõkkeid ja hoolitsetakse selle eest, et liikmesriigid peavad äh, reguleerimisameti looma, siis võib see endaga kaasa tuua seda, et kulud suurenevad nii liikmesriigi kui ka raudtee-ettevõtte jaoks, aga turgu samas ei avaldata, samal, avata samal ajal, aga esimese raudteepaketi eesmärgiks on turu avamine ja hästi toimivate süsteemide tagamine. jah, need protsessid võivad olla tasakaalust väljas ja võib-olla soovivad äh, liikmesriigid kohati kaitsta oma ettevõtet, ükskõik kas de jure või de facto nad teevad seda. see aga tähendab seda, et Ähm, raudteeturg Euroopas ei toimi hästi ja siin osas tuleb meil midagi ära teha. seepärast toetan seda üldist lähenemist, me peaksime tegeleme ainult nende küsimustega, mis puudutavad äh, turu avamist, aga see täielik avamine peab ka kuskil mainimist leidma. seepärast tuleks siin välja töötada kompromissettepanek. me oleme siin juba e-kirju vahetanud ja ma ei ole veel vastust saanud, kuid homme enne hääletust tahaksin siiski veel teada saada, kas minu ettepanek, muudatusettepanek nelikümmend kuus, kus öeldakse, et kui turgu ei avata, siis ei ole kogu resolutsioonil mitte mingit mõtet, siis ma arvan, et see mõte ei ole praegusel hetkel teie resolutsiooni sisse kirjutatud, et tahaksin saada vastuse enne, kui me saame lõpliku hääletusnimekirja. suur tänu, härra Kreemer. jah, suur tänu ma arvan, Brian, et sa oled üpris range. ma tean küll, et õpetajad peavad olema karmid ja ranged, aga et sa nüüd keskendud ainult esimesele raudteepaketile, see läheb natukene kaugele. meie soovime komisjoni kritiseerida. seadus võeti kümme aastat tagasi vastu ja komisjon on siiamaani käed rüpes oodanud ja vaadanud, mis tehakse. kuigi me teame, et jah, otse loomulikult rikkumisi on ja seda juba aastaid ja need kriitikanooled komisjoni suunas peaksid sisaldama ka ausat konkurentsi ja seepärast ei tohi me ära unustada seda, mis toimub teistes valdkondades, sellepärast et komisjoni ülesandeks on ka ausa konkurentsi tagamine erinevate transpordivahendite vahel. sest kui meil on selline raam, direktiiv nagu praegu, siis äh, raudteevõrgustik võib olla perfektne, regulaatorid äh, infrastruktuuri haldajad, teenusepakkajad võivad olla omavahel eraldatud, kuid äh, samal ajal äh, hinnad äh, samal ajal aga ausat konkurentsi ei tagada, sellepärast et lennuliiklus saab riiklikke subventsioone, maanteel ei ole mitte mingeid kohustusi ja sellepärast ma ei saa aru, miks sa muudatusettepaneku kaheksateist tagasi lükkad, sest seal viidatakse ainult seda, et komisjon pole mitte midagi ära teinud. ma tahan lihtsalt lühidalt seda arutada. ma kardan, et kui seda muudatusettepanekut sisse ei viida, siis me oleme sama pimedad, nagu komisjon seda juba aastaid on olnud ja sellepärast tuleks raamtingimused siin välja tuua. nüüd ähm, see, mida Mathieu siin ütles, jah, selline praktika on olemas, isegi siis, kui mitte kõik liikmesriigid, kes on siin välja toodud, on väga suured erinevused Saksamaa ja Prantsusmaa vahel, see on välja toodud, sellepärast et Saksamaa, ma olin toona raportöör ja kirjutasin selle kirja, et need liikmesriigid, mis juba aastaid äh, enne paketi vastuvõtmist valmistades ennast ette turu avamisele, need on olnud edukad, seal on transpordivõrgustik väga hea. Ühendkuningriigis on kuuskümmend, Hollandis nelikümmend, Saksamaal kolmkümmend ja Poolas kakskümmend viis protsenti kaubavedude maht suurenenud raudteel teistes riikides on äh, kakskümmend kaheksa protsenti see vähenenud just sellepärast, et turgusid ei ole avatud, seda siis praegu siis äh, Prantsusmaal. seda tuleb prantslastele öelda, et te veete oma, veate oma kaupasid maanteel, mitte raudteel, sellepärast et te ise ei ole turgu avanud ja te olete kaotanud ka väga palju töökohti. et seda tuleb selgelt välja öeldud ja vastastikuse põhimõte on siin praegu otsustavaks kriteeriumiks, me oleme seda ikka ja jälle toonitanud ja kui selle eest ei võidelda, siis võime kõik muud konkurentsitingimused ära unustada. miks? sellepärast, et kui üks ettevõte saab äh, ülesande teatud hinnal, mida ei ole võimalik võrrelda transportida kaupu, siis see ettevõte võib koduriigis saada selle seda teenust pakkuda ja ta saab seda teha kõige madalamal hinnal, sellepärast et ta teab, et äh, koduriigis on tal võimalik hinnad kruvida lakke. nii et vastastikuse põhimõte ei lase meil praegusel hetkel vaba konkurentsi tagada. nii et ja nüüd siis ka haldaja teenusepakkuse eraldamine. jah, ka siin on võimalik äh, seda süsteemi kuritarvitada ja kuna vastastikust ei ole, siis ei ole tagatud ka konkurentsi, nii et kompromissettepanekute väljatöötamise puhul tuleb vastastikust ka mainida, muidu või, võime kogu selle asja ära unustada. miks me oleme konkurentsi poolt ja turgude avamise poolt, tooksin ühe näite Saksamaalt. Saksamaal Deutsche Bahn AG, mis oli monopol, soovis kümme aastat tagasi äh, panna kinni ühe Äh, raudteelõigu Düsseldorfist ühe väikesesse külla, sellepärast et seal olevat ainult viissada reisijat päevas. nüüd kohalik omavalitsus ei olnud sellega nõus, äh, leidis uue investori ja pakkus teenust edasi. muudeti Äh, natukene seda, mis oli toimunud, nagu näiteks seda, et muudeti rongide väljumisaega, kuna siiamaani oli nii, et rong jõudis kohale siis, kui kohalikud bussid olid kaks minutit varem lahkunud ja pärast seda on nüüd sellel raudteelõigul kakskümmend tuhat reisijat. nüüd, kui aga see monopolist, ükskõik, on see nüüd riiklik või eraettevõte, oleks selle teenuse pakkumise lõpetanud, siis ei oleks meil äh, kahtekümmet tuhandet äh, liiklejad, kes kasutaksid keskkonnasõbralikku transporti, nii et sellepärast on turgude avamine hea, meil tuleb parim välja otsida, enne kui hakatakse raudteeliiklust lõpetama, tuleks mõelda ka sellele, kas me saaksime anda selle liini opereerimise mõnele teisele ettevõttele, millest siis ka kõik teised kasu lõikaksid. siis teiseks meie muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, mida härra raportöör kahjuks ei toeta selle kohta võib öelda järgmist. kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend kaheksa ja raamtingimused. meil Euroopas on kolmkümmend miljardit eurot, mida saavad lennuettevõtjad sellepärast, et nad ei maksa käibemaksu ega ka lennukikütuse maksu seda on kolmkümmend miljardit eurot igal aastal. Mõõt-, mõelge, kui palju see kahjustab rongiliiklust, siis väga palju transport alati eh, on läinud maanteele sellepärast, et eh, raudteetranspordile on pandud eh, maksud peale samal ajal, aga teedemaksu ei nõuta, seda nii näiteks Slovakkias, Tšehhimaal kui ka Saksamaal. siis muudatusettepanek kakskümmend kuus, mille poolt ma olen. muudatusettepanekus kakskümmend viis siis on härra Kuun ka seda öelnud. jah, need kaks muudatusettepanekut on üpris sarnased, kuid viimases punktis me nõuame seal ähm, läbipaistvaid äh, võrdseid äh, süsteeme, miks me nõuame seda, näiteks äh, Berliinis on äh, äh, trammimaksud kaks korda kõrgemad kui Hamburgis äh, ja Rai, Rain Maini piirkonnas on need veel kaks korda suuremad see tähendab seda, et igaüks võib hinnad kruvida, kui kõrgeks tahab, teistes piirkondades on aga võimalik teenust odavamalt pakkuda. sellepärast ma leian, et muudatusettepanek kakskümmend kuus peaks jääma sellisel kujul püsima. isegi siis, kui te võtate vastu muudatusettepaneku kakskümmend viis, jah, me toetame ka seda viimast aga see ei ole sõnasõnaliselt sama, tahtsin seda veel kord öelda, sellepärast et Äh, muudatusettepanekud kakskümmend kuus ja kakskümmend kaheksa on väga tähtsad ja nende üle tuleks hääletada. on täiesti selge, et me keskendume esimesele raudteepaketile, aga me oleme päris nutikad ja vaatame ka natukene kaugemale, seda tuleks ka selgesõnaliselt välja öelda ja seda ütleme me selle kahe muudatusettepanekuga, kus me toome välja seda, et meil on väga erinevad konkurentsitingimused erinevate transpordiliikide vahel ja sellepärast palun toetage neid muudatusettepanekuid, eriti muudatusettepanekut kakskümmend kaheksa. Um, uh, um, e aitäh nagu te näete, ECR üldiselt äh, toetab teie äh, lähenemist, et äh, turg üldiselt avada, nagu on ette nähtud esimese raudteepaketiga ning meie muidugi püüame selle sama eesmärgi poole, kuid samal ajal on siin ainult üks muudatusettepanek, mille mina olen esitanud, see on siis number kolmkümmend üheksa ja ma juhin sellele teie tähelepanu, sest tegemist on poliitilise signaaliga äh, et äh, komisjon äh, kavatseb äh, kavatseb üles võtta ajaloolised turutingimuste küsimused, mis tegelikult on liikmesriigiti erinevad. tulen nüüd tagasi Balti riikide küsimuse juurde, kus meil siis praegu on kujunenud selline olukord, et ainult ainsad ettevõtted, kellele üldse saab äh, turgu avada, on Vene omad ja kuning käis meil äh, kaks-kolm nädalat tagasi Brüsselis ametlikul hommikusöögil ja temal on äh, selge arusaam ähm, ettevõtetest, millele peaks tagatama pääs Balti riikide turule. kui te aga saaksite paremini aru sellest, mis Balti riikide raudteel üldse toimub, siis te teaksite, et kui kõik ettevõtted, kes veeremiga töötavad, jäävad endiselt turule, siis tulevikus on äh, nende olukord väga haavatav. näiteks Eestis kahe-kolme aasta eest teatavasti eemaldati äh, äh, pronkssõdur ning pärast seda, pärast pronkssõduri, pronkssõduri mahavõtmist katkes mõneks ajaks liiklus Eesti raudteedel ja ka Tallinna sadamas ja see tähendab seda, et, et saamata jääb transiiditulu ning et Balti riigid on poliitiliselt väga haavatavad ja me oleme haavatavad ka siis, kui me täielikult jõustame esimese raudteepaketi. Te rääkisite eelmine kord Soome näitest, kuid Soome siiski sai mõned erandid. Soome sai esimese paketi puhul erandid. ma ei ole muidugi mingisugune ekspert kuid siiski Soomel oli seega õiguslikult teistsugune olukord äh, kui äh, Eestil. ja just sellepärast ma paneksin teile südamele, et te kaaluksite ähm, asjaolu, et me praegu oleme ju teistsugusel äh, turul, turusituatsioon on teistsugune. Balti riigid ei ole seesama, mis Belgia või Prantsusmaa ja seetõttu ma soovitan komisjonil mõelda poliitilistele tagajärgedele ja pakkuda meile toetust, aitäh! aitäh ka teile, härra Kuhn! suur tänu, härra esimees! ma arvan, et me oleme ühel meelel selles osas, kuhu liikuda, me soovime, et meil oleks Euroopas ühine raudteeturg, mida siis ka tõesti rakendatakse ja seepärast on vajalik, et selliseid asju <laughs> nagu vastastikus, mida kõneleja pole võimeline saksa keeles välja hääldama. suur tänu, et aitate mul seda teha. et seda vastastikus ka siis tõesti rakendatakse. ja et kõikidel oleks võrdsed võimalused. aga sellest ma ei tahtnudki täna mitte rääkida, vaid nimelt sellest, et kui meil õnnestub äh, infrastruktuuri haldaja, teenusepakkuja lahku lüüa, siis on ka väga tähtis, et konkurentsis osalejad analüüsiksid ka ettevõtte struktuuri ja näeksid selgelt, kus neil on võimalik saada riiklikku toetust. see on ka väga tähtis selleks, et konkurentsi moonutataks. ärgem unustagem, et äh, reisijate veos on meil ette nähtud veel ka riiklikud dotatsioonid siis tuleks paika panna ka täpselt äh, äh, kilomeetri maksud äh, infrastruktuuri kasutamisel ja väga selgelt peaksid olema paika pandud ka avalike pakkumiste tingimused. suur tänu ja härra Stööks, kas te ka soovite veel sõna võtta? suur tänu, härra esimees, ma unustasin ühe asja, mul on küsimus Helka Truile, kolleeg Helka Truile, muudatusettepanek kolmkümmend üks. seda on sõnastatud natukene teistmoodi kui muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, mille on teinud kolleeg Kramer, aga see läheb samas suunas. ma olen saanud siin tõlke hollandi keelde esialgsest inglisekeelsest versioonist kas ma saan nüüd õigesti aru või ma tegelikult ei saa aru, mida tähendab esimene lause see tähendab seda, et siin on kirjas, et äh, kasutusõigused peavad omavahel olema kooskõlas selleks, et tagada kõikidele ühesugused konkurentsitingimused. kas see ei ole sama, mis on kirjas Michael Krahmeri muudatusettepanekus, kus on öeldud, et meil on vaja võrreldavaid lõivusid nii maanteetranspordi kui ka raudteetranspordi puhul see tähendab ju seda, et te nõuate ühesuguseid norme. see võib päris kalliks minna. ja ähm, ik, wat ik bedoel is in feite mida ma mõtlen, on see, et meil on vaja kriteeriumeid, mis kehtiksid kõikide transpordiviiside kohta kuidas seda rakendada, seda tuleb siis hiljem vaadata. meil on vaja välised kulud ühtlustada kõikide jaoks. see on eesmärk, mida, mille pool kõik peavad püüdlema, selle poole püüdleme ka meie. see on mul siin ka välja toodud oma muudatusettepanekus toon näite, näiteks lennuliikluses ei ole käibemaksu lennukikütusele. see näitab seda, et lennukiliiklust äh, koheldakse teistmoodi kui raudteetransporti, eelistatult. võib-olla peaksime seda ka siin kuidagi silmas pidama. meil ei ole vaja üksikasju reguleerida me peame andma suuna, mis suunas edasi liikuda. ja raportöör noogutas, kui ma nüüd õigesti aru sain. raportöör on nõus põhimõtteliselt aga sellel ei ole mitte mingit asja sellesse raportisse, tahaksin veel kord selgelt öelda, mis osas me oleme ühel nõus. ehk et kõik maksavad maksu või mitte keegi. praegusel hetkel raud, raudtee maksab kütusemaksu, aga meretranspordis ei maksta seda ja ka lennuliikluses mitte. nii et kui mina Berliinist Brüsselisse tulen raudteega, ma ei ole mitte ainult kolm korda nii kaua teel ja mitte ei maksa ka kolm korda rohkem, vaid ka riik saab üheksateist protsenti käibemaksu, tulen lennukiga, siis mingit maksu ei ole. kui tulen autoga, siis pole ka vaja mitte transpordi puhul, raudteetranspordi puhul on aga ette nähtud maksud, mida ei ole maanteedel, nii et äh, see on kallim ja mis puudutab heitmetega kauplemist siis, siis äh, sajaprotsendiliselt on kaasatud äh, raudteetransport ja mis vaat-, vaadake lennuliiklust, kaheksakümmend viis protsenti saavad nad niisama ja ainult viisteist protsenti tuleb osta oksjonitel nii et see on ebavõrdne kohalemine, kohtlemine ja sellepärast olen nõus härra El Kadriiga, kõigile peavad kehtima ühesugused nõuded. ma just ütlesin, raudteetransport on kallis. Saksamaal makstakse igale autole äh, maksumaksjate rahakotis kolm tuhat eurot peale ja siia ei ole kaasatud veel üldse mitte kliimale tekitatud kahju. nii et äh, kui te seda vaatate, siis näete, et maantee on väga-väga kallis ja ra raudteetransport väga odav, ainult et me ei taha seda endale tunnistada. jah, riigi dotatsioonid on, riik topib teile raha nii palju taskusse, sellepärast ongi see nii odav. okei okay., I think I probably made a mistake here. ma vist tegin siin väikese vea. ma üritasin olla võimalikult abivalmis kõikide fraktsioonide jaoks. tulemuseks on aga et kõik tahavad veel rohkem. võib-olla ma oleks pidanud olema väga range ja oleks jäänud ainult jah, esimese raudteepaketi juurde ja punkt. ma üritasin olla abivalmis, koordinaatorite soovidele vastu tulema. ja et koostame pärast parlamendi arutelu ka resolutsiooni. kes ära, kes ära tulgu, mis tuleb homme, on minu suhtumine. muudatused kolmkümmend, nelikümmend kuus kohta küsiti spetsiifiline küsimus. ma olen sellele vastu seetõttu, et see langeb minu arvates tegelikult kompromiss A alla juba. sellega on see küsimus kaetud. kui ma ta nüüd üles leian, siis ma võin ju ta ette lugeda. siin öeldakse midagi väga sarnast sinu kolme, neljakümne kuuenda muudatuse kohta. ehk siis arvab, et raudteetranspordisektori turgude avamine sõltub esimese raudteepaketi sätete ellurakendamisest. edasine liberaliseerimine ei peaks mõjutama kva-, transporditeenuste kvaliteeti. võib-olla see sõnastus ei ole nii tugev, kui sa sooviksid, aga minu arvates on see ikkagi siin kaetud Robert küsis Leedu kohta, ma nõustan selles, ma mõistan seda probleemi. ma juba alguses ütlesin, et ma mõistan Ida-Euroopa probleeme. mis puudutab rööpalaiust ja ma ei tea küll nendest midagi selle, nendest Soome eranditest ma uurin selle järgi, aga me ei saa lubada esimest raudteepaketti kahekümne kahendi, e-, kahekümne kahe erandiga. see ei olegi raudteepakett, siis, siis on raudteepakett äh, viie liikmesriigiga, isegi vähem, sest Küprosel ja Maltal raudteed ei ole. seetõttu ma mure, ei soovigi teie liini järgida. ma mõistan neid probleeme, Soomes käisin ma ka osaliselt seetõttu, et ma soovisin äh, vaadata, mis probleemid seal on, millised on probleemid Venemaa ja Soome erinevustes rööpalaiuse osas. ja seetõttu on ka nii väga oluline see Rail Baltica projekt. aga kui me soovime siin eraldi mainida Eestit, Lätit, Leedut, siis, siis soovivad äh, kõik, et nende probleeme siin mainitaks sest kahekümne aasta jooksul olen ma mõistnud, et raudteed leiavad alati põhjuseid, miks mitte midagi teha. selle asemel, et edasi liikuda, me kõik teame seda ju. mina armastan raudteesid. ma toetan neid vägagi. ja seetõttu ei soovi ma äh, vastu tulla teile kõigile, kes soovivad oma isiklikke probleeme, isik-, oma riikide äh, probleeme siia sisse suruda. igatahes nagu öeldud, kes ära, ära. kas see oli ka Eurovisioon? ei, see oli Doris Day laul. igatahes ootame ära, mida komisjon otsustab ja siis läheme täiskogule. jaa, muuseas ükskõik, mida komisjon ka ei otsustaks, siis minu kohustus esimehena on kaitsta komisjoni positsiooni ja seda ma kavatsengi teha, vaatamata sellele, millised minu arvamused täpselt on. selline on lihtsalt mu töö. suur tänu arutelu eest, ootame siis ära, mis juhtub, aga väga huvitav on see, et meil on siin komisjonis olnud, kulu, kulunud terve hulk aega ennem, kui me sa-, saime mainida, saime rääkida raudteest. kõik siin ütlevad, et me peame rakendama ellu esimese raudteepaketi, aga, aga ja mõned ei tahagi üldse seda paketti ja siis mõned ütlevad, et liberaliseerigem turud ja kohe. teised aga ütlevad, et ei, ei, ei, ootame ja see ongi peamine raudteedega tegelemise probleem. kõik armastavad raudteesid, aga erinevad, erineval moel. ja see on selgunud ka meie aruteludest. suur tänu. Mihhail, üks küsimus veel. muudatus kakskümmend kuus see ei lange ära, kui kakskümmend viis vastu võetakse. olgu, vaatame. kas kakskümmend kuus langeb ära, kui kakskümmend viis vastu võetakse? ma mõistan sind, me uurime seda küsimust. olgu. lõpetame nüüd koosoleku ja koordinaatorid kas te soovite kohe koosolekut pida-, äh, jätkata? olgu. okei okay..